uh,. Well, good morning everybody um.... tere hommikust kõigile. tere tulemast äh, siia teile kõigile soojalt äh, nii külmal päeval. väga hea meel, et äh, nii palju inimesi on kohale tulnud, loodetavasti ka mõned minu kolleegidest äh, trotsivad külma ja jõuavad kohale. aga alustagem, sellepärast et täna hommikul on äh, meil suur au tervitada siin volinik äh, Vivian Redingut, kes, nagu te teate, on õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ja ka volinik John Talli, kes on äh, tervishoiu ja mm, tarbijakaitseminister, on äh,, volinik on kohal ja tänane kuulamine puudutab siis äärmiselt äh, olulist küsimust, nimelt äh, tarbijakaitsepoliitikat aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja meil on väga hea meel, et äh, proua Reding meile täpsemalt sellest räägib ja ka volinik Talli. ja võib-olla saate siit ka mõtteainet äh, tänaselt kohtumiselt. nagu paljud teist ilmselt teavad, äh, tegemist on minu meelest algatusega, mida meie komisjon on vägagi toetanud. tervitan siin ka härra Trantafilidist, kes on meie raporti raportöör olnud ja on pannud kokku siis meie mõtted ähm, tarbijakaitsepoliitika uue vooru kohta ja tema saab sõna siis pärast volinike sõnavõttu. volinikud äh, on meieni kuni kella kümneni täna hommikul ja, ja vastavad ka küsimustele. tahan tervitada siin ka eesistujariigi esindajat, ähm, nimelt Joonas Pering-Liisbergi, kes on äh, äh, alalise esindaja äh, asetäitja, äh, meil on väga hea meel, et nõukogu äh, on täna esindatud ja ma palun ka temal võtta sõna. ja muuseas, Taani eesistujariigina on tõstnud tarbijapoliitika üheks oma prioriteetideks, tulemas on ka muuseas maailma tarbijapäev nende eesistumise ajal, millest kuuleme ka detaile. kõigepealt siis annaksin sõna volinikele ja härra Liisbergile, pärast seda äh, küsimuste-vastuste voor ja ütlen teile kohe kõigile, et kui äh, rahvasaadikuid rohkem kohale ei tule, siis äh, saavad sõna ka kõik teised. nii et kui te tahate saata meile, kui te tahate küsimuse esitada, siis saatke meile väike märgukiri, et soovite seda teha ja võib-olla teil isegi õnnestub äh, oma küsimus esitada. nii et kasutage võimalust. ja enne, kui sõna üle annan tahaksin tervitada ka meie kuulajaid internetis. nimelt kantakse üle meie koosolek siis täna ka interneti vahendusel, see on Euroopa Parlamendile väga oluline Ähm, vahend läbipaistvuse suurendamiseks, nii et tere tulemast ka teile ja kui teil on ähm, äh, anda meile mõtteid äh, tänase kohtumise kohta, siis saatke meile kindlasti e-kiri selle kohta ja edastame teie mõtted siis äh, volinikele ja nõukokku. nii et ilma rohkem aega viivitamata, tere tulemast tagasi, proua Reding Euroopa Parlamenti ja sõna on teil. suur tänu, Malcolm daamid ja härrad. John Daly, minu kolleeg ja, ja mina äh, juhime siis üheskoos tarbijakaitsepoliitika valdkondi, kuid John selgitab täpsemalt teile pärast mind seda, mis on tulemas konkreetsete äh, programmide kujul, aga mina räägiksin siis äh, paari sõnaga sellega, Äh, milline on meie mõttearendus praegu majanduskriisi ajal ning kindlasti selle kriisi ajal on kõige olulisem äh, see, et äh, me suurendaksime tarbijate usaldust siseturu vastu, sellepärast et ainult usaldusväärsed tarbijad saavad hoogustada nõudlust ja saavad kaasa aidata majanduse taastumisele, mida on hädasti vaja siseturg kujutab endast tohutut potentsiaali, kuid seda potentsiaali ei ole praegu täidetud vähemalt sellises mahus, kui peaks. toon teile ühe näite. Need tarbijad, kes sooritavad oste piiriüleselt interneti vahendusel, nendel on kuusteist protsenti suurem kaubavalik kuid, kuid kuuskümmend protsenti tarbijatest ei kasuta seda võimalust. miks? seda sellepärast, et nad ei usalda äh, Äh, piiriüleseid oste interneti vahendusel ning sellise usalduse äh, ülesehitamine peaks olema üks meie peamistest prioriteetidest. millele ma siin täpselt mõtlen, ma mõtlen äh, digitaalsetele toodetele, mis on kõik käeulatuses, mis kõik rikastavad meie elu, mis rikastavad ka meie majandust, kuid äh, samas on äh, nende digitaaltoodetega ka tõsiseid probleeme. näiteks äh, kõik äh, me oleme siin või seal internetis pannud linnukese ühte või teise kasti, tegelikult pööramata tähelepanu, mille jaoks see kast oli ja mis see võib endaga kaasa tuua kes teist tegelikult täpselt teab, kuhu äh, ja kelle poole pöörduda, kui midagi läheb valesti ähm, internetis sooritatud ostuga? nii, äh, me teame, äh, et sellised probleemid on väga tõsised. Euroopa Liidu sisene e-kaubandus annab ainult viis protsenti üldisest kaubandusmahust ja üle viiekümne protsendi tarbijatest on äh, põrkunud probleemide vastu, kui nad on kasutanud äh, näiteks sotsiaalvõrguteenuseid, äh, muusikateenuseid, videoteenuseid ja nii edasi. mida siis teha selleks, et paremini kaitsta näiteks laste ja teiste haavatavate tarbijate õigusi, kui nad äh, on äh, online'is. nagu me teame, tarbijakaitseõigustik on rangelt paigas, reeglid on selged, äh, millega kaitstakse tarbijaid lepingute sõlmimisel või kui nad on sattunud ebaõiglase kaubanduspraktika ohvriks. eelmisel aastal lisasime sellele veel uue tarbijakaitse direktiivi ja kui see on üle võetud liikmesriikide poolt, siis ta kindlasti äh, e-kaubanduse tarbijate õigusi jällegi tugevdab. näiteks äh, pikendatakse seda aega, millega saab lepingust äh, loobuda või näiteks on reguleeritud kõik varjatud kulud E, internetiostude puhul. tarbijatel on nüüd e, võimalus e, ilmselt ka üle saada juriidilisest killustatusest, mille on kaasa toonud see, et liikmesriikidel kõigil on oma reeglid. Euroopa nüüd kaubandusreeglistik online'i jaoks on just suunatud sellele, et ühtlustada seadusandlust üle Euroopa Liidu ma tahaksin siia lisada veel meie kõige viimase pro-, projekti ka tarb- äh,, andmekaitsepakett, mis äh, peaks oluliselt äh, tarbijate andmeid kaitsma, eriti online'is. nüüd äh, reisiteenuste vallas, minu meelest tuleks ka siin äh, äh kindlasti äh, digitaalagendasse ka digitaalmaailmas arvestada meie Ähm, vanemaid tarbijaid. Ähm, nimelt, äh, millest ma räägin, ma räägin äh, pakettreisidest, äh, mida enamuses tarbivad just nimelt meie vanemad tarbijad ja praegu direktiiviga see kaetud ei ole. ehk teisisõnu, me peame oma seadusandluse viima kooskõlla digitaalajastuga, me peame kaasajastama seadustikku, kui see on vajalik ja kindlasti rohkem tähelepanu pöörama jõustamisele jõustamine on väga-väga oluline. kodanikel on õigus tõhusale ja õiglasele äh, süsteemile ja kaitsele, nemad on siseturu peamised tegurid ja siseturg äh, peab äh, nendele andma vahendid oma õiguste kaitsmiseks, olles kodakondsuse eest vastutav õigluse volinik on minu ülesandeks äh, tagada see, et inimesed, kui nad sooritavad oste piiriüleselt, kui nad teevad oma ostud kodus, äh, oleks nad kaitstud, kaitstud mitte ainult aga sõnas, vaid ka teos. ja minu äh, roll volinikuna, lepingute kaitsjana on äh, Äh, suunata liikmesriikide valitsusi üheskoos vastu võetud äh, äh, otsuste rakendamisel, me peame tagama selle, et igas liikmesriigis rakendatakse seadusandlust üheselt. härra esimees Malcolm, teie komisjon on väga teadlik sellest, kui oluline on meie õigustiku akuraatne täitmine ja ma tahan tagada selle, et komisjon võtab, ja ma tahan teile kinnitada seda, et komisjon võtab oma rolli väga-väga tõsiselt suur tänu! tõesti, see on olnud läbivaks jooneks meie töös ja kindlasti ka selle raporti puhul ja nagu te teate, me oleme ähm, korraldanud ka uuringuid näiteks nagu ebaõiglaste kaubandusmeetodite osas. suur tänu nende avasõnade eest, annaksin sõna nüüd edasi volinik Tallile, kes räägib oma vaatevinklist sellest asjast ja siis ähm, saab äh, Joonas Peering-Liisberg sõna ja siis juba teie suur tänu, austatud liikmed, volinik Reiding, härra Liisberg ja daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning eriti teid, Malcolm, selleks, et te, selle eest, et te olete tänase kuulamise korraldanud suurepärane on äh, sellist arutelu pidada täna parlamendis, sellepärast et äh, komisjon äh, töötab tarbijakaitse valdkonnas ning komisjon on väga olulist kasu saanud IMCO komisjoni poolt tehtud tööst. sellepärast, et selle komisjoni raportid on väga kõrge kvaliteediga. tänases majandusolukorras ootame me väga raportit haavatavate tarbijate osas ma tean, et mitmed IMCO komisjoni raportöörid on täna hommikul ka siin ettekandjatena ja ma olen väga tänulik nendele, nende panuse eest. ma olen kindel, et ma räägin kõigi nimel, kui ma ütlen, et ma ootan tänast arutelu väga. sellepärast, et see äh, annab väga olulise sisendi äh, äh, tarbijakaitse küsimuste edasisse arengusse kuidas ma äh, nende küsimuste tulevikku näen? ma näen seda, kuna Euroopa Liidu eesmärk on panna kokku parim raamistik selleks, et äh, tugevdada tarbijate õigusi ja õiguste suurendamine ei ole minu jaoks mitte mingisugune äh, võtmekõlks, vaid see on põhimõte, kus üle viiesaja miljoni tarbija osalevad kaasavas majanduses õiguste tugevdamine annab tarbijatele võimalik, võimaluse teha õigeid otsuseid turul ja tarbija õiguste suurendamine ka suurendab usaldusväärsust meie majanduse osas, nagu just nõukogus ka on aru saadud, on usaldusväärsus kasvuvõti ja seetõttu on meil vaja tarbijakaitsepoliitika strateegilist visiooni tulevasteks aastateks see tagab ka Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia põhimõtete järgimise. meie eesmärgid peavad olema sellised, et tarbijate õigusi suurendatakse kõige laiemas mõttes, nad pannakse äh, ühisturu keskmesse. see tähendab seda, et tarbija peab olema võimeline aktiivselt turul osalema ning äh, nad saavad ka kasutada oma valikuvõimalust ning nende õigused on korralikult äh, tagatud. see on usaldusväärsuse tõstmine ja kasvu suurendamine. Äh, tarbijakaitsepoliitika äh, saab osa ka intelligentsetest uutest ärilahendustest ning tagab võrdse ja õiglase konkurentsi. seetõttu peab tarbijakaitse olema mm, mm, poliitika oluline osa. palju on selles osas juba saavutatud selleks, et tarbijakaitse ja pol-, ja sektoraalset poliitikaid tugevdada, aga äh, ohu, ohuks on siin killustatud lähenemine. mis puudutab äh, tarbijakaitsepoliitika peab, äh, peab vastama tänastele moodsatele tarbijakaitsevajadustele. ja nendest äh, erinevatest aspektidest räägime ka täna kõigepealt on oluline äh, tagada tarbijate ohu-, äh, toote ohutus, see on iga tarbijakaitsepoliitika esimene sammas, ohutus. Äh, üldise mm, tooteohutuse direktiivi ülevaatamine on oluline sellepärast, et turujärelevalve oleks Euroopa Liidus veelgi tugevam samuti on vaja äh, tootmisahela väljakutsetele vastata, mis puudutavad globaliseerimist ning tagada toodete kõrgem ohutus. Äh, teiseks, äh, kui tarbijakaitseõigusi laiendatakse, siis neil peab olema ligipääs ka õigetele vahenditele ja õigele informatsioonile, et kõigest õigesti aru saada. kuna turu keerukus suureneb, siis peab olema informatsioon läbipaistev ja täpne ning äh, need äh, filtrid ja vahemehed, äh, mille poole tarbijad aina enam pöörduvad, peavad olema usaldusväärsed. me peame harima tänaseid ja homseid tarbijaid ning see harimine on eelduseks sellele, et tarbijad on teadlikud ka pikemas perspektiivis selles valdkonnas oleme me hinnanud oma tegevusi ning plaanime äh, töötada rohkem koos äh, sidusrühmadega äh, liikmesriikide tasandil ning tagada ka parimate praktikate levitamist. tarbijate teadlikkuse tõstmine on oluline, kui me tahame tarbijaid toetada ja aidata tarbijakaitseorganisatsioonid peavad olema rohkem nähtavad selleks, et tarbijate hääl oleks eh, tugevam, eh, sealhulgas ka poliitika loomeprotsessis nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil, on vaja seda, et eh, tarbijakaitseorganisatsioonid oleksid tugevamad mitmetes liikmesriikides. edasi on vaja tagada tarbijatele tugevad õigused ka sektoraalsete poliitikate valdkonnas äh,, Äh, näiteks äh, tarbijakaitse turu tulemustabel on näidanud äh, mitmed problemaatilised valdkonnad tarbijate jaoks kätte. pankade läbipaistvus ei ole olnud piisav ning püüame siin välja mõõta järgmised sammud. Vivian on juba tõstnud esile poliitikavaldkonnad oma alas ning see kindlasti on ka meie edasine tegevus edasi, tarbijatel peab olema võimalus kiiresti ja madalate kuludega pöörduda kaebuste esitamiseks, kui asjad lähevad valesti ja seetõttu on vaja kindlasti äh, tänane alternatiivsete vaidluste lahendamise süsteem üle vaadata ning ka online vaidluste lahendamise süsteem. ning äh, tarbija mm, õiguste rakendamist äh, on vaja kindlasti tugevdada Äh, ning äh, see on väljakutse nii äh, siseriiklikele raken-, õiguse rakendajatele, kes on ta-, täna surve all, peavad vähemate vahenditega suurendama, suuremaid tulemusi saavutada. samuti on vaja õiguste rakendamiste võrgustikku tugevdada, Euroopa Tarbijate Keskuste võrgustik ning tarbijakaitsevõrgustikku tuleb tugevdada peame äh, samuti ka tarbijakaitsepoliitikate väljakutseid äh, rohkem vaatama, näiteks äh, jätkusuutlikumate tarbijamustri, tarbijamustrite mm, tekkimine. tarbijad ei saa kindlasti vältida selliseid probleeme nagu toiduainete raiskamine, kui nad ei ole teadlikud majanduskriis äh, kõiki neid, äh, kõiki neid küsimusi äh, võimendab ja need probleemid on rasked, aga me peame tagama, et tarbijapoliitika ning võtmesektorid ning just haavatavamaid tarbijaid saab ähm, kaitsta tõhusamalt. ja tahaksin kokkuvõttes öelda, et minu jaoks on tarbijakaitsepoliitika äärmine vajadus, mis aitab panna paika põhilised tööriistad, et äh, toetada tarbijaid ning et meie majandus äh, äh, töötaks jätkusuutlikul moel. ma räägin siin teavitamisest, informatsioonist, õiguskaitseks, õiguskaitsest ja tarbijate õigusest. tugev tarbijakaitsepoliitika nende elementidega, millest ma täna rääkisin, annab olulise panuse selleks, et Euroopa tarbijate Äh, usaldusväärsust tõsta siseturgu ning see panustab ka kasvu, mida meil hetkel väga vaja on. suur aitäh! Well, thank you, uh, John. suur tänu äh, selle väga selge ülevaate eest nendest põhielementidest, äh, mida on siis oodata uues tarbijakaitsepoliitikas ja suur tänu, et Äh, panite alused ka ülejäänud osale meie konverentsist, see on olnud väga kasulik meie jaoks. peaksin äh, pöörama teie tähelepanu sellele, et eelmisel, et eile õhtul täiesti juhuslikult, aga, aga meile muidugi positiivselt avalikustati mm, meie uurimuse tulemused haavatavate tarbijate kohta, proua Peres, kes on meie raportöör selles küsimuses, tere tulemast ka teile, te saate sõna hiljem. aga nüüd annaksin sõna suursaadik ähm, Liisbergile Taanist ja pärast seda on kõigil võimalus esitada küsimusi. Äh, kõnelejate nimekirja avan äh, nüüd siis eurosaadikute jaoks, aga kui teised asjast huvitatud äh, sõna soovivad, palun saatke meile siia väike Äh, märk selle kohta ja siis vaatame, kas mahume, mahub sisse, suursaadik. suur tänu, härra esimees Harbour. suur tänu Euroopa Parlamendile ja komisjonile selle eest, et kutsusite Taani eesistujana meie konverentsile ja suur tänu nende soojade tervitussõnade eest me tõesti peame äh, tarbijakaitsepoliitikat meie Äh, üheks prioriteediks järgmise poolaasta jooksul, kui äh, veame siis arutelusid nõukogus. meie töökava äh, nõukogu ajaks on saanud pealkirjaks Töötav Euroopa ja selle allpealkiri on Turvaline ja dünaamiline Euroopa see peab äh, hõlmama siis endas ka tarbijakaitsepoliitikaid puudutavaid äh, probleemkohti, aga ka võimalusi. me oleme vägagi huvitatud selle strateegia vedamisest ja me arvame, et praegune tarbijakaitsepoliitika on tegelikult juba väga heaks aluseks, millelt edasi minna äh, strateegilise ja planeerimistööga ning Euroopa Parlamendi äh, IMCO komisjoni äh, panus näiteks Krehi äh, raport, Schaldemosi raport ja nii edasi ja nii edasi, neid raporteid on palju, mida võiks siin üles lugeda, on olnud mitte ainult komisjonile äh, inspiratsiooniks selle strateegia valmistamisel, aga on olnud paljuski aluseks ka meie tööle nõukogus arvestades seda, mida ütles volinik Talli, tahaksin ma siin kindlalt rõhutada ja seda, et äh, nõukogu jaoks on kindlasti kõige olulisemad äh, tarbijatele võimu andmine ja tarbija usaldus. Need on äh, nii eesmärk kui äh, ka abinõu iseenesest selle eesmärgi saavutamiseks, selleks et parandada tarbijate, aga ka ettevõtjate äh, võimalusi turul ja samas on nad ka mõõturid, mille järgi mõõta siis, äh, kuida-, kas meid on saavutanud edu. me peame neid tulemusi mõõtma selgelt selleks, et välja selgitada, kas Euroopa Liit on võtnud õige suuna ma tahaksin selles kontekstis välja tuua kaks konkreetset eesmärki seadusandliku kava osas meie eesistumise ajal. kõigepealt siis tarbijaprogramm ja teine on siis äh, alternatiivse vaidluste lahendamise ja online vaidluste lahendamise kaksikpakett kõigepealt ähm, meie tarbijapoliitika loomulikult on osa mitmeaastasest finantsraamistikust ja Taani eesistumise ajal sellega me ühele poole ei jõua, kuid äh, me loodame vähemalt äh, järgmise poolaasta jooksul liikmesriikide vahel kokkuleppele jõuda selle väga olulise programmi osas. võib-olla me ei räägi siin väga suurtest äh, summadest võrreldes nende kosmiliste summadega, mis on üldise finantsraamistiku allkirjas, aga minu meelest on äh, see väga oluline programm just selleks, et äh, infot jagada, selleks, et välja selgitada, kus meie kõige suuremad äh, murepunktid seisavad ja selleks, et anda siis nii-öelda võimu tarbijale. ja see on kindlasti programm, mille osas kavatseme kõvasti ponnistada, et kokkulepe saavutada ja järgmised eesistujad siis peavad selle viima formaalse kokkuleppeni teine väga konkreetne seadusandlik samm parema seadusandluse jõustamise ja vaidluste lahendamise suunas on siis seesama alternatiivne vaidluste lahendamise ja online vaidluste lahendamise alased ettepanekud. see eh, ei, see on ainult üks osa õiguste tagamisest ja Äh, vaidluste lahendamisest, äh, aga on väga oluline osa sellest protsessist ja mul on väga hea meel, et see on ka äh, ühtse turu akti ühest kaheteistkümnest lipulaeva algatusest. ja riigi- ja valitsusjuhid alles hiljuti, jaanuari lõpus, rõhutasid seda, et nad loodavad, et need ettepanekud võiksid kujuneda võiksid äh, teostuda selle aasta juuni lõpuks. Äh, aega on vähe, see on ambitsioonikas eesmärk, aga ma olen juba olnudki äh, ühenduses raportite Krehi ja Tunen Holsteiniga ja mul on ja minu meelest, kui me tahame saavutada mm, mingisuguse kokkuleppe selles küsimuses, siis me peame kõvasti pingutama, oleme valmis aga koostööks äh, komisjoniga. Need ettepanekud on suhteliselt lootustandvad. põhjus on selles, et nende ettepanekutega ei tooda sisse äh, uusi Euroopa struktuure, vaid aluseks on võetud praegused võimalused äh, äh, tarbijatele siis valida vaidluste lahendamiseks kaupmeestega teistsuguseid lahendusi kui traditsioonilisi lahendusi ja väga oluline on selle juures muidugi see, et inimestel oleks juurdepääs äh, taolistele võimalustele ja, ja selleks oleme siis äh, plaaninud äh, interneti üles panna vastavasisusele platvormi nii et meil on väga konkreetsed äh, sammud äh, astuda seadusandlikus töös äh, tänu komisjoni ähm, panusele, teeme seda tööd siis muidugi koos kaasmenetlejaga. Need ettepanekud ei puuduta mitte ainult tarbijakaitset, vaid on sihitud ka majanduskasvu toestamisele ning digitaalse ühisturu potentsiaali täitmisele meie eesistujana anname endast parima selleks, et luua dünaamiline ja turvaline Euroopa, kuid eh, seda teeme muidugi koos parlamendiga komisjoni ettepanekute alusel. suur tänu! suur tänu kõigile kolmele avakõnelejale nüüd on meil natukene aega küsimusteks, peame lõpetama vahetult enne kella kümmet, selleks et äh, meie külalised saaksid edasi minna järgmiste asjade juurde. proua Rapti on palunud sõna ja, ja saabki esimesena sõna esimeseks küsimuseks. nii et kõnelejate nimekiri on avatud kõigile. ja nagu ma juba korra ütlesin, kõik tänasel kohtumisel osalejad ja huvitatud võiksid võiksid siis veel, kui nad soovivad, saata meile vastavasisulise palve. aitäh! tere tulemast, tere tulemast, volinikud, tere tulemast, proua Reding! ma tänan teid, et te tulite. kahju, et, et ma ei saanud proua Redingit algusest peale kuulata. kuid ma tahaksin, kuidas ma peaksin seda küll sõnastama ühesõnaga ma paluksin teil tekitada sidet selle vahel, mida me reaalselt teeme äh, siin ja, ja side, see ja tekitada selle side eluga. mina olen Kreekast äh,. Kreekas on, rakendatakse erakordselt karme kasinusmeetmeid. kui toimub niisugune vahendite kärpimine, siis tekib inimestel frustratsioon, nad hakkavad korduva, nad mõtlevad korduvalt selle üle järele, kas ma ikka annan selle raha välja ja millised õigused on mul siis, kui ma soovin tagasi anda toodet, mis osutub defektseks. seetõttu tahaksin küsida volinik Tallit. Te rääkisite alternatiivsetest, te rääkisite vaidluste alternatiivse lahendamise süsteemist. võib-olla ma ei saanud teist õieti aru, kuid, kuid ma ei eh, kuulnud midagi kollektiivsete eh, vaidlustamisvõimaluste, kollektiivsete kaebuste kohta. Eh, need, tegemist on ju väga sageli sellega, et rikutakse väga suure hulga tarbijate huve. ja see on erakordselt oluline moment tahaksin meenutada, et möödunud täiskogul hääletasime me härra Leene raportit. see oli Jüri komisjoni raport ja ma tahaksin, tõepoolest tahaksin teda selle eest tänada. samas tahaksin tänada ka volinikke selle eest, et te mõtlete nii positiivselt Euroopa tarbijast, aitäh. ma arvan, et et äh, volinik Tali vastab ja siis äh, äh, Vivian Reding saab kommenteerida. jah, ma arvan, et vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteem ja ka online vaidluste lahendamise süsteem on uus menetlus, mis peaks kehtima hakkama kõikides liikmesriikides ja see tähendaks ka teatud tasandil minimaalseid standardeid selleks, et vaidlusi saaks alternatiivseid lahendada. ning see raamistik peaks hakkama kehtima kõikides liikmesriikides. Te teate, et erinevate sätete kooskõlastamine erinevates liikmesriikides on väga suur ülesanne, aga me pakume välja äh, sellist suurt lahendavat süsteemi, kus oleks alternatiivsete vaidluste lahendamise mm, ühisnimetaja kõikides liikmesriikides. kuna ka digitaalagenda mm, on meie jaoks oluline teema, nii nagu äh, volinik Reding ütles oma sissejuhatavas sõnavõtus, siis digitaalne äh, ühisturg on kindlasti äh, laienev valdkond ja kui me äh, tänase äh, digitaalse mm, turgu suurendame viiekümne protsendini, siis see tähendaks sada viitekümmet miljardit eurot. nii et me räägime siin suure, suurtest mahtudest ning me tahame tagada, et ka tarbijad äh, tunneksid ennast kindlalt selles protsessis kus nad saaksid kasutada ükskõik millises liikmesriigis alternatiivseid vaidluste lahendamise süsteeme, äh, sest me räägime siin piiriülesest müügist, äh, nad peaksid saama ükskõik millisesse riiki tagasi pöörduda, kus nad on äh, oma kaubad, tooted ostnud, kui nad ei ole rahul. nii et kollektiivse õiguskaitsemehhanismiga me liigume ka täpselt samamoodi äh, Äh, nagu äh, asepresidendid Reding ja Almunia on, on ka rõhutanud, aga ma annan äh, Vivianile sõna, et ta saaks selgitada põhjalikumalt seda. jah nii nagu kolleeg juba ütles, on tõepoolest õige see, et alternatiivne vaidluste lahendamise süsteem aitab meil kokku hoida nii aed, aega kui raha. uuring, mille me oleme korraldanud, on näidanud, et see aeg, mis on äh, kaotsi läinud äh, sellepärast, et vaidlusi ei ole võimalik äh, lahendada ühtselt, on nelisada tööpäeva ja tuhat eurot iga juhtumi puhul, nii et on väga oluline, nagu volinik Tali juba ütles, et vaidluste kohtuväelise lahendamise ja online lahendamise süsteem on väga oluline. meil on ka vahendusdirektiiv ja seda peaks äh, rakendatama juba kõikides liikmesriikides äh, kahekümne esimesest maist kaks tuhat üksteist alates. ja kui me vaatame, kuidas äh, seda on siiamaani rakendatud, siis me näeme, et teatud liikmesriikides on valitsused vahendusdirektiivi mitte ainult kasutanud piiriüleseks vahenduseks, vaid ka riigisiseselt, mis on väga hea tulemus. teatud liikmesriigid on kasutanud äh, vahendust äh, protsessina, mis on kohustuslik, kui see sobib vaidluse iseloomuga samuti on rahalised sanktsioonid äh, ja motivaatorid siin aga teised liikmesriigid kasutavad seda piiriüleselt. viis liikmesriiki ei ole äh, seda mm, endiselt äh, kasutanud, aga ma kasutan kõiki võimalusi äh, selleks, et rikkumismenetlust alu-, alustada aga kindlasti eesmärk ei ole kedagi tuua kohtu ette, vaid et vahendusdirektiiv lahendaks neid probleeme enne, kui me üldse kohtu, kohtus lahenduseni jõuame. nii et kindlasti tore oleks, kui need viis liikmesriiki äh, hakkaks kassa rakendada, rakendama. Äh, Almunia, Tali ja Reding, nii nagu kolleeg juba ütles, äh, töötavad kõik koos kollektiivse õiguskaitsemehhanismi kallal oleme saanud ka härra Leenelt kirja, kes palus president Barrosolt lükata edasi seda tööd eh, niikaua, kuni parlament on öelnud oma sõna sekka, nüüd on see toimunud. ja loomulikult me võtame arvesse seda, mida parlament on öelnud. ma arvan, et eelmisel nädalal, ütleb kõneleja, oli see või kaks nädalat tagasi, kus nüüd on parlamendi resolutsiooni üle ka hääletatud. see on meie töö aluseks väga oluline. Euroopa Parlament on öelnud, et te, et te soovite horisontaalset mehhanismi, me oleme teie sõnumist aru saanud ning kolm volinikku äh, süvenevad nüüd äh, detailidesse ja tulevad äh, välja teatisega õige pea komisjoni tööprogramm äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks äh, näeb ka ette, et meil oleks kollektiivse õiguskaitse mehhanism. hästi, ütleb härra esimees. mul on hea meel, et ka meie äh, publikust on nüüd küsimusi ja märkusi. ning nüüd on võimalik kolleegidel teha lühikesi märkusi. härra Äh, Transafiliides saab äh, sõna õige pea, aga praegu on võimalik esitada lühikesi konkreetseid küsimusi, nii et äh, külalised saaksid võimaluse vastata, sest kümme on, kell kümme on meie piir. nii et äh, <clears throat> härra Schwab, lühikesed küsimused äh, kolleeg Kaligi, kes on äh, ka, äh, on ka soovinud sõna. siis on äh, Rootsi tarbijakaitseameti ähm, esindaja ja ka Itaalia esindaja vastavast organisatsioonist. lühikesed konkreetsed küsimused palun, nii et proua Tant-, härra Tantafelitis kõigepealt jah, suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada mm, eelkõnelejaid ning volinikke sellepärast, et nad rõhutasid, et piiriületusel ja online äh, ostlemisel on vaja tarbijate mõjuvõimu suurendada, nende õigusi suurendada, tooteohutust, teenuste ohutust suurendada, ligipääsu informatsioonile ja nii edasi. minu küsimus on see, et komisjonilt tuleb nii palju teatisi kõikidel nendel teemadel, Äh, uus tarbijakaitseprogramm kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, ja muud dokumendid, tahtsin küsida, et kas see on absoluutselt hädavajalik või võiks olla rohkem äh, koordinatsiooni selleks, et teha asju lihtsamaks, aitäh! härra Švab, palun! aitäh, härra esimees! kõigepealt tahaksin ma tänada seniste sõnavõttude eest ja tahaksin esitada küsimusi proua Redingule praktika Bulgaarias ja Rumeenias näitab seda, et sealne õigussüsteem on ebapiisav selleks, et äh, tagada tarbijakaitset nendes riikides täies ulatuses. minu arvates on ju oluline tugevdada tarbijate õigusi ainult juhul, kui neil õnnestub neid õigusi tõepoolest ka muuhulgas kohtulikul teel kaitsta seetõttu ma leian, et me peaksime mõtlema sellele, et nende riikide õigussüsteemid on veel üsna nõrgukesed Aitäh. mis siis, Käkaleki, palun? suur aitäh. mul on küsimus proua Redingile. Te rääkisite ju eelnevalt sellest, et komisjoni uus ettepanek eh, ühise seadusandluse väljatöötamise osas hakkab pakkuma tarbijatele kõrget kaitset. kas te olete mõelnud sellest, et paljudes liikmesriikides öö, alandatakse selle kaitsemäära ja et öö, selle otsusega selleks, et saavutada maksimaalset äh, olukorra ühtlustamist, inimeste äh, õigusi tegelikult vähendatakse, tarbijate õigusi vähendatakse. mina olen tegelikult pärit Kreekast, mistõttu ma tahaksin teada, millised on tagatised puudulike või vigaste kaupade puhul või missugune, mis, mida tehakse sõlmitavate lepingutega, mis sisaldavad tarbijatele kahjulikke sätteid. milliseid lahendusi te näete muuhulgas Kreeka jaoks, aitäh! aitäh! Hendriksen, palun! Uh, suur aitäh selle võimaluse eest, ma tahaksin mõlemalt volinikult küsida sama asja ja see puudutab suurepäraseid algatusi, millest meile on räägitud traditsioonilistes valdkondades, kus komisjon on oma tegevuses olnud väga tõhus, aga samas on maailmas uusi väljakutseid, eriti mis puudutab jätkusuutlikku tarbimist. nii et küsin mõlemalt volinikult, kuidas te plaanite integreerida jätkusuutlikku tarbimist Äh, uue tarbijakaitsepoliitika raames, sellepärast et ma arvan, et on aeg, eriti kui arvestada keskkonna ja, ja majandusväljakutseid, äh, meil on vaja sellist tarbijakaitsepoliitikat, mis ka jätkusuutlikku tarbimist korralikult käsitleb. suur aitäh, head küsimused, ütleb härra esimees ja proua Sikarelli lõpetuseks, palun. tere hommikust, aitäh, et mulle siin sõna antakse tahtsin viidata järgmisele. meie Tarbijakaitse Liit, mida ma siinkohal esindan, toetab neid eh, strateegilisi lähenemisviise, jah, me soovime kaitset, me soovime tarbijate otsest osalust ja selles mõttes ma tahaksin teada, kuidas tugevdatakse tarbijakaitseorganisatsioone selles kontekstis kas te võiksite detailsemalt rääkida, kuidas see võiks toimuda? samuti tahaksin ma teada, mis puudutab juurdepääsu õiguskaitseorganitele, kas selleks on täiendavaid instrumente, mis võiksid seda juurdepääsu lihtsustada näiteks tarbijakaitseorganisatsioonidele, selleks, et oleks võimalik esitada hagisid öö, üht, et oleks võimalik esitada ühiste kahjunõuete hagisid nõnda öelda kollektiivse õiguskaitse raames, siis tahaksin küsida ka seda, kas tarbijakaitse tegevuste töö parem, paremustamiseks on kavas neid, neid toetada ka koolitusprogrammide raames aga muuhulgas ka õiguskaitseorganites, aitäh! suur tänu, ütleb härra esimees ja volinik Dali alustab vastamist ja siis äh, anname sõna Vivian Redingile. nii, kõigepealt äh, volinik Dali, palun. jah, ma tahaksin vastata mõningatele küsimustele, mis on esitatud. kõigepealt siis erinevate programmide algatuste lai ampluaa, mis meil on, jah Euroopa Liidu süsteemides on teatud teemad, mida on vaja teatud tegevustega äh, mm, siis millele vastata. kui me räägime tarbijakaitseprogrammist, siis tegemist on äh, finantsraamistikuga, äh, kuhu tuleb paigutada kõik tarbijakaitsealased tegevused Äh, nii et oluline on läbi teha kõik need struktuurid ja menetlused selleks, et äh, tagatud oleksid vajalikud vahendid. ning struktuurid ja õiguslik alus on paigas selleks, et me saame neid tegevusi ette võtta. selleks, et äh, tarbijakaitsepoliitika eesmärke täita. ja seetõttu vahel saavad ja on inimesed ka segaduses selles osas, et meil on väga palju erinevaid vahendeid ja ja mina õpin selles valdkonnas ning oluline on, et see raamistik oleks tegevuseks paigas. jätkusuutlikkus on siin võtmeküsimus, äh, seda küsis ka proua Rapti ja olukorras, kus me täna räägime kasinusmeetmetest äh, ja samuti on sotsiaalne surve tugev meie ühiskondadele, ma arvan, et tarbijate kaitse selles olukorras ei ole mitte ainult oluline, vaid ülioluline. me peame tarbijaid äh, teavitama ning tagama seda, et tarbijatel on kõik vajalikud vahendid selleks, et teha jätkusuutlikke otsuseid jätkusuutlikkus mitte ainult äh, ainult jäätmete vähendamise ja keskkonna huvides, vaid ka tegelikult eelarve jätkusuutlikkuse osas, mis on tänasel päeval väga oluline, sellepärast et me peame elama oma vahendite piires ja peame tegema parimaid võimalikke otsuseid selle kohta, mida osta, et oma vajadusi rahuldada. ja see rõhutab väga olulist äh, õige ja usaldusväärse informatsiooni hulka, mis peab jõudma tarbijateni ning äh, oluline on ka meie tarbijate harimine, äh, kuidas äh, informatsiooni kasutada. nii et ma arvan, et me oleme teinud olulisi samme aastate jooksul, märgistamine, pakendamine, erinevate infoallikate juhtimine tarbijateni ma arvan, et me peame siin kindlasti edasi minema, ei tohi peatuda, me peame harima tarbijaid, eh, kuidas täpselt õiget informatsiooni tõlgendada parimal võimalikul moel, selleks et nad saaksid omaenda huvide eest võidelda ja need huvid võivad ju olla erinevad. nii et eh, komisjonis mõtleme sellistes suundades ja teie abiga, Euroopa Parlamendi abiga me loodame eh, selles suunas edasi pürgida mis puudutab tarbijakaitseorganisatsioone, siis me püüame äh, suurendada tarbijaorganisatsioonide pädevusi, võimekusi erinevates liikmesriikides. me, ma olen käinud erinevates liikmesriikides, rääginud sealsete esindajatega ja me teame seda, et äh, Äh, nendel tarbijakaitseorganisatsioonidel erinevates riikides on erinev kõlapind ja toetus ning me peame kindlasti tagama seda, et tarbijakaitseorganisatsioonide hääl oleks igas riigis tugev. kui me räägime õiguskaitsest, äh, siis kindlasti tarbijakaitseorganisatsioonid peavad nendes protsessides osalema ja me usume, et see oleks äh, õiges suunas äh, survestamine, et tarbijakaitseorganisatsioonidel oleks rohkem häält. mõnes liikmesriigis see juba toimib ja ma usun, et me peaksime selles suunas kindlasti edasi pürgima. et äh, vabaühendused, erinevad tarbijakaitseametid, organisatsioonid riikides oleksid on väga tähtsad mitte sellepärast ainult, et äh, kohalikes oludes äh, järelevalvet teostada, vaid et äh, anda liikmesriikidele ja ka poliitika äh, protsesside suunajatele õige tagasiside oma, meie otsuste kohta, aitäh! Well, you might not know me selles komisjonis te ehk mind nii hästi ei tunne kui teistes komisjonides, ütleb volinik Reding aga mina olen selline volinik, kes eh, ei taha eh, mitte palju raporteid, vaid konkreetseid eh, õigusakte. ma tahaksin teada, kus on probleem ja milline on lahendus. kaks küsimust puudutas ka mm, õigusküsimusi ja tõepoolest, kui me räägime ükskõik millisest liikmesriigist Euroopa Liidus, kui paigas on õigussüsteem, mis ei toimi, ja sellega seotult on ka majandus, mis ei, ei toimi vastavalt, sellepärast et kui investoritel puudub usaldus, tarbijatel puudub usaldus, et nende õigusi kaitstakse, siis just sellepärast oleme me vaadanud nende liikmesriikide poolt, poole, kus õigussüsteemides on puudujäägid ja härra Schwab ütles väga äh, õigesti, äh, meil on teatud liikmesriigid, kus me vaatame hoolikamalt õigussüsteeme, Bulgaaria ja Rumeenia, aga meie programmiriikides, see tähendab riikides, äh, mil seisavad täna sügavate majandusraskuste ees, oleme me toonud õigusspetsialistid äh, ka kohale selleks, et nende õigussüsteeme mm, ümber äh, reastada. see on toimunud Kreekas, Iirimaal ja Portugalis ja oleme saatnud oma spetsialiste nüüd ka Itaaliasse, nii et väga oluline on see, et tsiva-, tsiviilõiguse kaitse töötaks, kui see ei tööta, siis puudub õiguskindlus ja meie ühiskonnad ei saa korralikult toimida. sellest äh, väga palju uudistes ei räägita, aga me tegeleme sellega. ja nüüd äh, info, mida te võib-olla ei ole veel, millega te ei ole kursis, esimest korda on tarbijaorganisatsioonidel Euroopa õiguse järgi äh, võimalik pöörduda mm, kohtusse tarbija nimel. ja see on uues andmekaitse äh, direktiivis olemas, nii et äh, näete, et suurt raportit ei ole kirjutatud selle teemal, aga väga konkreetne võimalus tarbijakaitseorganisatsioonidel aidata tarbijatel oma õiguste eest võidelda Äh, nüüd äh, Euroopa müügiõigus. Äh, ma ei ole nii palju valearusaamu üldse kuulnudki, kui Euroopa müügiõigust puudutavalt. ja kui proua Kekelekil oleks õigus, siis oleks tegemist väga halva mm, õigusaktiga, aga kahjuks tal ei ole õigus sest esiteks see määrus ei puuduta üldse liikmesriikides valitsevaid reegleid, see väga konkreetselt äh, puudutab äh, piiriüleset äh, müüki ja siin on ka probleemid, sellepärast et ainult kuus protsenti meie tarbijatest julgeb üldse pöörduda piiriülese kaubanduse poole, sellepärast et nad pelgavad Äh, siin me kindlasti ei ütle, millist süsteemi peab valima või et peab uue süsteemi valima. aga äh, me anname valikuvõimaluse piiriüleseks äh, ostlemiseks. tarbijaõiguste direktiiv on sisse viidud ka uude määrusesse, aga tarbijaõiguste direktiiv tegeleb ainult kolme küsimusega kaheksateistkümnest, mis uues määruses on. mis tähendab ka seda, et uus määrus läheb veelgi kaugemale ja annab veelgi rohkem õigusi tarbijatele kui tarbijaõiguste direktiiv. näiteks mis puudutab äh, defektsete toodete hüvitamist ning äh, lepingu peatamise aega tarbija jaoks nii et ma soovitan kindlasti, härra esimees, et inimesed loeksid konkreetselt neid dokumente ja ei loeks ainult teatisi. Well, uh, suur tänu, daamid ja härrad, ütleb härra esimees, kahjuks ei ole meil aega rohkem küsimusi esitada, aga kolm küsimust veel oli ja võib-olla ma ei, aega siiski ei ole, ütleb esimees. kommentaar ilma mikrofonita uh,. I am sorry. vabandan, aga ma tahaksin küsida äh, isikliku tooniga küsimuse. Uh, proua Reding äh,, pöördun teie poole, ma olen uurinud selle ettepaneku põhjalikult läbi ja seal on kirjas, et liikmesriigid võivad seda valikulist instrumente sisse viia oma äh, siseriikliku õigusakti. see on esimene asi. teine asi on see, et kui tarbija on nõus sellise valikulise instrumendiga, siis jäetakse teda äh, ilma Rooma esimesest äh, määruse õigustest. nii et äh, kas tarbija võtab vastu selle äh, valikulise instrumendi ja saab paluda Rooma es-, ühe, esimese määruse rakendamist. nii et väga palju on siin õigussegadus ja meil on vaja selgitusi, aitäh! vastan kiiresti. selleks, et kõik äh, maha rahuneksid selles küsimuses. õiguskomisjon kavatseb korraldada neli avalikku kuulamist ühtse müügiõiguse nelja osa osas veel enne suve, nii et kõikidel on võimalus oma küsimustele vastus saada. Kokkuvõtlikult, jah, teil on õigus, sama nagu vahendusdirektiivis, on ka siin võimalus seda rakendada ja enamus liikmesriikide jaoks tähendab see lisaõiguste andmist äh, nendele õigustele, mis praegu on tagatud. ja teiseks, äh, teil ei ole õigus Rooma üks äh, seadusandlust ei muudeta selle seadusandlusega, härra esimees. suur tänu selle väga elava küsimuste-vastuste vooru eest ja suur tänu, et ka meie külalised küsimusi esitasid pärast volinike lahkumist võtan ma kokku äh, selle küsimuse ja mulle tundub, et äh, kolm kõnelejat, kes praegu sõna ei saanud, saavad sõna kindlasti järgmistes voorudes, ma tahaksin aga tänada mõlemaid äh, volinikke, et osalesite meie ürituses, et avasite selle konverentsi nii selgete sõnavõttudega, ootame põnevusega koostööd teiega ja koostööd teiega ülejäänutega ootan siis täna hommikul veel tegemist on äärmiselt olulise ettevõtmisega, sest et me saame niimoodi üheskoos panna paika raamistikuga, raamistiku, millega me saame terve tarbijakaitse tarbijatele nii-öelda võimu andmise ja eh, tarbijakaitse seadusandluse rakendamise osas täiesti uue hoo anda järgmisteks aastateks. suur tänu ja ma paluksin ka publikut, nagu ikka, et nad tänaksid volinikke. And if you give us a moment, we're just going to rearrange the platform for the next. ja üks moment, me vahetame siin siis eeskõnelejat. Uh, so, ladies and gentlemen, can we now... daamid ja härrad, ma kutsuksin teid nüüd üles taas oma kohad võtma, selleks et minna edasi järgmise osa juurde juba. kolleegid, palun. härra Schwab ja kolleeg Rüüle, palun. istuge maha. Thank you very much indeed. Uh, to... suur tänu. Läheme edasi eh, nüüd konkreetsemate teemade juurde ja ma tahaksin siinkohal soojalt tervitada meie eh, külalisi, ma ei hakka teid üksikult ette lugema mul on tegelikult väga hea meel, et ma ei modereeri eh, tervet seda konverentsi, eh, ma võtan endale kerge pausi, aga hoian silma peal, mis te teete, sest et eh, mind asendavad suurepärased koosoleku juhid Euroopa Komisjonist ja Ühtsest Teadusuuringute Keskusest, nii et teie ette asuvad kohe suurepärased moderaatorid, nii et mina kolin sinna tagaistmele kuhugi aga annaksin sõna siis Paolo Testori Koogile, kes on tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi mm, peadirektor, kes tutvustab kõiki kõnelejaid, aga enne seda, kui selle juurde läheme, on mul väga hea meel, et juba nii äh, emotsionaalseid sõnavõtte oleme kuulnud äh, täna hommikul publiku seast ja ma äh, paluksin kõikidel, kes soovivad sõna võtta edaspidi, Äh, anda meile märku. Viktoria Kresinška, Inglise äh, Suurbritannia äh, tarbijakaitseorganisatsioonist Which on kohal, härra Pietro Giordano Itaalia tarbijakaitseorganisatsioonis, kas ta on ikka veel saalis? suurepärane. ja Cornelia Tausch Saksa tarbijakaitseorganisatsioonidest. Te kõik olete mul nimekirjas, ülejäänud äh, võtke lisa, võtke meiega siis nii-öelda ühendust. saatke siis meile siia kas oma visiitkaart või äh, andke märku meie saali korrapidajatele, paneme siis selle peale kirja potentsiaalse äh, sõnavõtjate nimekirja, Euroopa Parlamendi saadikud muidugi ka, andke, andke märku, te olete Äh, küll prioriteetses olukorras, aga arvestades seda, kui teravaid küsimusi on esitatud siin meie kolleegide poolt äh, majast väljastpoolt, äh, siis paluks ka teil ähm, eeskuju järgida. aga annaksin sõna nüüd Paolole, kes tutvustab teile Kyriakos Triantafilidest. nagu te teate, meie komisjon on teinud juba väga suure töö ära tarbijakaitsepoliitika osas ja härra Triantafilides on selle eest vastutanud, tal on viis minutit äh, maksimum praegu selle teema tutvustamiseks, nii et Küriakos, palun. ma ju tean, et Euroopa Komisjon mais ja juunis kavatseb esitada uut tarbijat puudutava seadusandliku dokumendi teksti. Euroopa Parlamendi IMCO komisjon koostas raporti, see oli algatusraport, mis puudutas uut tarbija puudutava poliitikastrateegiat. toimus ka arvamusvahetus kõikide osapooltega, eeskätt aga tarbijakaitseorganisatsioonide ja tarbijatega, selleks, et teada saada, milliste probleemidega tarbija oma tegevuses ja töös kokku puutub. meie jaoks on erakordselt oluline, et tarbija seisaks ühtse turu keskmes. silmas pidada siseturgu, siis on oluline, et me küll jälgime siseturgu, kuid äh, see ei tohi toimuda keskkonna arvelt me peame jälgima, et Euroopa Liidu kodanike tervis ja heaolu oleks kaitstud. selleks me peame leidma jätkusuutlikud lahendused ja mudelid. me peame leidma tõhusa toiduainete turu selleks, et me suudaksime paralleelselt sellega võidelda toiduainete raiskamise vastu. lisaks sellele on meil tarbijakaitsepoliitika strateegia ja see peab meid aitama tagada süsihappegaasi heitmete vähenemise. meie jaoks on oluline saavutada äh, säärane tulemis, mis vastaks Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele ja tagaks jätkusuutlise arengu, silmas pidades seda, et juba tänasel päeval on Euroopa Liidus seitseteist koma kolm protsenti inimesi mm, vaesuse piiril. meie jaoks on oluline vaadelda äh, tarbijat kui klienti, kuid me peame arvestama, et tarbijate näol ei ole tegemist mingi ühtlase massiga, vaid äh, väga erinevate inimestega, kes selle tarbijaskonna moodustavad, inimesed elavad väga erinevates tingimustes, neil on väga erinevad ettekujutused ja arusaamad ja neil ei ole ka alati võimalik aru saada vastuvõetud seadustest ja eeskirjadest. selle jaoks on oluline tarbijad paremini teavitada. tarbijakaitseorganisatsioonid peatavad aitama kaasa sellele, et tarbijad teavitada, tagada tarbijate kõrge kaitse ja eh, seadus, vastu võetud seaduste elluviimine eh, selles algatusraportis on eriline tähelepanu eh, pööratud tarbijate kaitse tagamisele Eh, kui me peame silmas e-kaubanduse hüppelist kasvu, siis on oluline, et eh, selle kaubanduse raames suureneks tarbijate usaldus sellise uue kauplemiskeskkonna vastu. Eh, see, seda usaldust sageli kuritarvitatakse, see on väga tõsine probleem kui me räägime neljandast äh, tulemustabelist, siis nelikümmend neli protsenti tarbijatest kurtis, et ta ei saa, et nad ei saa kaitsta oma huve piiriülesel kauband-, kaubandusel. seetõttu on oluline äh, saavutada läbipaistvus, ühtne hinnakujundus, tuleb äh, vastavat informatsiooni levitada asjaomastel veebilehekülgedel me peame tagama selle, et vastu võetud otsused ja tarbijatele loodud tingimused oleksid kõikjal ühtsed ja mõistetavad. samas on oluline eh, kaitsta tar-, toodete kvaliteeti ja teenuste kvaliteeti. Eh, inimestel peab olema nende toodete turul olevate toodete kasutuskindlus. Nad peavad teadma, et need tooted on ohutud, need peavad olema selles veendunud, eriti puudutab see äh, lastele äh, mõeldud tooteid, äh, rõivaid ja mänguasja. meil on oluline kaitsta ka lapsi eksitava reklaami eest. ei tohi unustada ka Äh, puuetega inimesi, neil on väga palju probleeme, mida nad peavad lahendama ja sageli tooted ja teenused, mida pakutakse, ei rahulda puuetega inimeste vajadusi. see tähendab seda, et senisest enam tuleb turule tuua tooteid ja teenuseid, mis aitaksid puuetega inimestel elada täisväärtuslikku elu. meil on ka oluline tarbijaid nõustada, seda näitas ka neljateistkümnes äh, tulemustabel. väga sageli äh, on tarbija olukorras, kus ta niisugust nõustamist aga vajab ja ootab. see tähendab järelikult seda, et äh, kui me niimoodi toimime, suudame me tõepoolest saavutada tarbija usalduse. usalduse olemasolu on aga väga täht-, väga tähtis, seetõttu me peame tarbijat senisest paremini kaitsma ja looma tingimused selleks, et ta äh, tunneks ennast ühtsel turul kindlalt, aitäh! suur tänu! mul on väga hea meel, et äh, meil praegu oli võimalus äh, see töö ka kaasata meie konverentsile, aga nüüd Paolo Testori saab öö, sõna järgmise osa juhtimiseks. räägime siis nüüd tarbijakaitsest nagu minu volinik ütles, kui me räägime kaitsest, siis kaitse on tarbijapoliitika peamine osa, me räägime nii toodetest, toiduainetest kui ka teenustest. sellel aastal esitame me üldise tooteohutuse direktiivi, kus me ka turu järelevalve aspektidele tähelepanu pöörame, see on põhimõttelise tähtsusega, miks? sellepärast, et ei piisa mitte ainult reeglitest, tagada tuleb, et äh, reeglid ka jõustatakse ja tuleb tagada kontroll nii et tänases arutelus äh, me tõesti peame tähelepanu pöörama sellele, et kas turu järelevalve osas on ka selliseid vajakajäämisi, millele tuleb tähelepanu pöörata. nüüd toiduohutus, meil, meil on kadestamisväärsed tulemused Euroopas, äh, maailmas selles küsimuses nii äh, reeglistiku kui ka kontrolli osas, aga muidugi teine, ikka ja jälle juhtub õnnetusi ja me peame oma seadusandlust kohandama selleks, et me oleksime, käiksime läheksime kaasas ähm, kõige uuemate teadmiste ja standarditega. annaksin kõigepealt sõna Kristel Schaldemoosele, kes on IMCO komisjoni liige ja on olnud äh, üldise tooteohutuse ja turujärelevalve raporti raportöör, mida me, mida meie komisjonis äh, väga äh, tähelepanelikult loeme selleks, et parlamendi seisukohad meie järgmises ettepanekus oleks sisse võetud. Kristel, palun kõigepealt ütleksin nii palju, et minu meelest äh, tänane kuulamine on meie jaoks ülioluline, selleks et välja selgitada, millistele valdkondadele tuleb tulevikus rohkem tähelepanu pöörata tarbijakaitse äh, kontekstis ühisturul laiemalt mina olen äh, viimase aasta jooksul jah, pööranud siis kõige rohkem tähelepanu tooteohutusele ja turu järelevalvele, mõned aastad tagasi hakkasin äh, selle tööga pihta ühe teise raporti puhul ja olin IMCO raportöör siis üldse tooteohutuse direktiivi osas samuti. alustaksin sellest, et minu meelest on ohutus vältimatu eeltingimus tarbija jaoks peab olema minu meelest kõikide toodete puhul kohustuslik äh, siseturule jõudmisele, et nad on ohutud. meie Euroopa Parlamendina tegime ettepaneku komisjonile, et väga kiiresti tuleb toi-, äh, tooteohutuse direktiiv üle vaadata, sest et äh, see on üks nendest valdkondade, kus seadusandlust oleks võimalik parandada aga minu jaoks äh, ei ole see direktiiv aga sugugi ainus äh, vahend, millel, mida tasuks kaalumisele võtta. ma olen väga mures ja ma rõhutaksin seda, äh, ühisturul toimuva turu järelevalve pärast, sest et seadusandlus iseenesest on, on päris hea seaduse sõna on parandatud, kuid oleme tunnistajaks sellele, et liikmesriigid ei rakenda ja, ja ei jõusta seda õigesti, ei tee seda piisavas mahus ega ka piisavalt kiiresti ja see on tõesti murettekitav, sest et kui turul järelevalvet ei ole, ei püüta kinni ka turul tegutsevaid pettureid ja tarbijateni jõuavad ohutud tooted seda me ei tohiks lubada, meie seadusandlus peab olema äh, tugevam ja paremini jõustatud selleks, et tarbijat kaitsta siseturul ma tean, et loomulikult on tegemist liikmesriikide pädevuses oleva alaga, aga siiski ma arvan, et kui me räägime järgnevate aastate tarbijapoliitikast, siis tuleb midagi siiski ära teha liikmesriikides olukorra parandamiseks, seda võib teha kas siis läbi seadusandluse, parema koordineerimismeetodi kasutamise, parema ressursside jaotamise läbi, aga ma arvan, et me võiksime lihtsalt ka suuremat survet avaldada nendele liikmesriikidele, kes ähm, e, ei ole andnud ennast kõike ja, ja võib-olla koostama ka mustad nimekirjad, sest ma tean, et ühisturu puhul on see olnud vägagi tõhus minu sõnum teile aga täna, ohutus ei ole mitte mingisugune valikuvariant, see on vältimatu eeltingimus, selle osas ei ole kõhklustki ja turu järelevalve osas äh, on nii mõndagi veel ära teha ja seda on hädasti vaja, nii et ma kutsun üles nii komisjoni kui ka parlamendi kolleege, et võtage, võtke midagi ette selles küsimuses. ma tean, et härra esimees, te tunnete muret selle pärast ja et härra Volling, Talli, teie tunnete muret selle pärast, teeme siis midagi üheskoos, avaldagem survet nendele liikmesriikidele, kes ei ole piisavalt ära teinud. see on ju tegelikult lõppkokkuvõttes äh, tarbija usaldust ja mm, tarbijate ohutust mõjutav küsimus, suur tänu! suur tänu! ütleb proua esimees, ja koordineeritus ähm, jõustamisagentuuride vahel on ka üks meie äh, prioriteetidest, nii et selle mõtte oleme teilt üle võtnud. annaksin nüüd sõna ka Paul Kooberg äh, Vanden Braakile. Äh, härra Vanden Braak vastutab Business Europe'is tervishoiuosakonna eest. suur tänu! Business Europe on väga tänulik võimaluse eest paari sõnaga ka osaleda sellel konverentsil. ma tahaksin kinnitada seda, mida ütles proua Schaldemose. ka meie ettevõtjate esindajad äh, oleme arvamusel, et äh, ohutus on vältimatu eestingimus, eeltingimus. see on kirjutatud seadusandlusesse ja teiseks on see ka mõistlik selleks, et, äh, selleks, et ellu jääda ettevõttena, on sul vaja ju inimesi, kes usaldavad sinu tooteid ja väga paljud ettevõtted tunnevad muret ju oma maine ja, ja tootemärkide osas ja loomulikult on äh, heidutavateks äh, teguriteks ka need äh, karmid seadusandlused, mis puudutavad näiteks defektiga toodete tarbijale toomist ja nii edasi. aga loomulikult meie tahame ettevõtjatena samuti, et tooted oleksid äh, ohutud, äh, me peame aga vastama selles osas väga mitmele nõudele, me peame vastama tootjate äh, ootustele, saama nende usalduse ja nii edasi ja nii edasi, kuid äh, ohutustasemest tuleb ka rääkida, see on küll kohustuslik, aga see ei ole iseenesestmõistetav, et tooted on ohutud. on neid, kes ütlevad, et ei saa ohutuse osas mitte mingisuguseid kompromisse teha, tegelikult see nii ikkagi ei ole, arvan mina, sellepärast et äh, äh, meie iga samm puudutab ohutuse küsimust see tuba, see saal oleks eh, siin eh, tühi, kui inimesed eh, ei oleks valmis teinekord riskeerima, sellepärast et te ei sõidaks üldse liikluses, kui te mm, kui te kõigist, kogu ohust eemale hoiate. tuleb leida mingisugune optimaalne kaitsetase, näiteks nagu kiiruspiirangud on kaitsetase Äh, liikmesriikide äh, turujärelevalve ähm, organisatsioonid on need, kes peaksid siis äh, vaatama, kuidas jõuda selle ohutustasemeni ja tegelikult on see tasakaal tulude ja kulude osas, et kui palju ohutus maksma läheb. Kõigepealt see, et tooted, tooteid on vähem turul, neil on vähem ähm, alt, võimalusi äh, Äh, ja loomulikult mõjutab see ka ettevõtjate äh, tegevust. nüüd ohutuse osas ettevõtlus, ettevõtja jaoks riskid vähenevad, aga riski suurus on ka erinev. võivad olla suured riskid, väiksed riskid kõik on valmis maksma suhteliselt kõrget hinda selle eest, et suurest riskist äh, kõrvale hoida, aga mitte keegi ilmselt ei maksa tohutuid summasid selleks, et juhuslikku väga väikest riski äh, vältida. aga risk on ta sellegipoolest. nüüd veel mõned olulised tingimused. kõigepealt on meil vaja ühtseid äh, seadusand-, ühtset seadusandlust Euroopa Liidus, mida ka ühtselt rakendataks ja see nõuab äh, ka seda, et liikmesriike kontrollitakse, et nad ikkagi teevad äh, seda, mis neilt on, milles nad on kokku leppinud, alati see nii ei ole ja kui nad seda ei tee, siis peab olema ka äh, ettevõtjatel võimalus pöörduda kohtu poole, muidu ettevõtjad seda lihtsalt ei usalda, seda süsteemi mul on väga hea meel, et äh, proua Schaldemose rääkis sellest, kui oluline on tooteohutuse direktiivi ümbersõnastamine. me oleme vägagi äh, äh, huvitatud sellest, et ähm, et selle just nimelt piiriolase, piiriüleses osas oleks rohkem selgust. me oleme veendunud, et harmoneeritud tooted, mis vastavad kõikidele nõuetele, ei peaks äh, siis vastama veel lisatingimustel äh, üldise toote ohutuse direktiivi osas, välja arvatud juhtudel, kui on tõsine risk äh, turul. ja lõpetuseks, juba on mitu korda öeldud ja mul on hea meel selle üle, et Äh, jõustamine on kõige olulisem, jõustamine tagab võrdsed mängureeglid, see on oluline selleks, et seadusandluse tulemuseks ei oleks vastupidine kavatsutele, äh, kui me laseme petturitel järjest äh, uusi ja uusi defektiga tooteid turule tuua, siis on ju nende konkurentsieelis, meil on vaja väga rangeid ja karme trahve, et sellist asja vältida. suur tänu, Jan Tekoning järgmisena härra De Koning on eh, seadusandluse jõustamisfoorumi ProSafe eh, esimees. Eh, suur tänu, tere hommikust ka minu poolt. ma üritan teha lühidalt ja konkreetselt. aga minu slaidse ei ole. vähemalt algus mitte. So as you can see, I brought a slideshow for your ent- nagu te näete, ma olen teid siin, teie meelt lahutamas äh, nende slaididega, mina olen üks nendest turujärelevalve äh, ametnikest, kellest te siin olete juba mitu minutit rääkinud. kõigepealt kõige vähem olulisem slaid minu eluloost, äh, kõige äh, olulisem äh, vist äh, minu kohta on see, et ma olen üheksakümne kuuendast aastast Belgias turul järelevalveametnik, rohkem teil polegi vaja teada. esindan täna siin äh, ProSafe'i, tegemist on Euroopa mm, toote seadusandluse jõustamisfoorumiga, tegemist on suhteliselt kummalise organisatsiooniga, kuhu kuuluvad kõik turul järelevalveametnikud Euroopa Liidus ja Euroopa majandusruumis loodi meie organisatsioon üheksakümnendal aastal ja kahe tuhande kuuendast aastast äh, oleme siis äh, Euroopa projektide platvorm ähm, turujärelevalve ja tarbijakaitse jaoks meie eesmärgiks on äh, soodu-, lihtsustada koostööd turujärelevalve ametnike vahel selleks, et toote ja teenuste ohutust suurendada. miks üldse turul järelevalvet? turujärelevalve on äh, väga oluline mitte ainult selleks, et tooted turul oleksid ohutud, see on ainult üks äh, osa äh, olulisest kolmnurgast, aga ilmselt nagu härra Van den Braak, minu kolleeg, nõustub, on see oluline võrdsete mänguvõimaluste loomiseks ja selleks, et tooted saaksid vabalt turul ringelda Äh, minu meelest on äh, tarbija ohutus äh, tarbija õigus, kui on tagatud võrdsed mängureeglid ja tooted turul vabalt liiguvad ja et nad on ohutud, annab kind-, suurendab kindlasti tarbija usaldust ja toestab siseturgu. millised on turu järelevalveametite pea, ametite peamised probleemid? kõigepealt järjepidevuse Äh, suurendamine erinevates tõlgendustes, definitsioonid, kohustused, riskid, äh, selleks et peamine oht on selles, et liikmesriigis ei tõlgendata neid asju õigesti, me peame kindlasti liikmesriikide vahel ka ressursse jagama. on liikmesriike, kus äh, inimressurss on väga suur, teistel on materiaalsed või finantsressursid väga suured ja väga oluline on neid alati koondada ja seda ära kasutada. ja kindlasti tuleb ka kontrollisuutlikkust äh, arendada, me peame ära kasutama seniseid kogemusi ja äh, häid äh, tavasid. kõige selle saavutamiseks äh, oleme me jumalale tänu saanud Euroopa Komisjonilt äh, rahalist toetust juba kahe tuhande kuuendast aastast ja tunneme isegi natukene uhkust selle üle, et me oleme Euroopa äh, ühistuid muutnud oma tegevusega. viimase viie aasta jooksul on meil olnud üheksateist erinevat ettevõtmist, ühtsed tegevused, kakskümmend liikmesriiki tavaliselt on kaasatud ühte tegevusse ja iga liikmesriik on vähemalt korra ühes meie tegevuses osalenud, nii et kõik on paadis ja mida me oleme siis välja selgitanud. nimelt on vaja koostööd Euroopa tasandil see tundub olevat ainus praktiline viis, kuidas tagada hea turujärelevalve. ja meil on isegi, meil on hea meel selle üle, et Euroopa tasandil on äh, vastavasisuline programm välja töötatud ja meil on muuseas ka tolliametitega palju koostööd ja oleme jõudnud isegi Hiinasse oma koostööga. mida me oleme teinud siis? Ähm, äh, vale värvi olen valinud siin, ütleb kõneleja slaidi jaoks. me oleme tegelikult üsna palju suutnud, oleme, oleme väike, aga tubli. Need on äh, need öö, äh, öö, äh, asjad, millega me oleme tegelenud viimasel ajal, näiteks öö, lastele suunatud toiduained, karnevalikostüümid, laser, mänguasjad, redelid, solaariumid, ja muidugi mänguasjadele oleme väga palju tähelepanu pööranud. mida me senisest tegevusest oleme õppinud? kõigepealt äh, turu järelevalveametite poole pöörduvad, nagu te täna olete kuulnud, nii tarbijad kui ka tootjad. ning inim- ja raharessursside koondamine annab kindlasti võimaluse tagada parem turu järelevalve koostöö, kui see on äh, piisavas mahus paigas, äh, aitab kindlasti ühtlustada tõlgendusi ja rakendust. nii et eesmärgiks ei ole mitte ainult koordineerimine, vaid ka konkreetne rakendustegevus, kuidas me turujärelevalvet üldse äh, teostame, millised on sanktsioonid, kuidas reageerida. nii et minu meelest on tõhus turujärelevalve selline, mis on koordineeritud ja meie vajadused. ma ütleksin, et meil on vaja kahte asja meil on vaja niinimetatud standardeid, Euroopa standardeid turujärelevalve jaoks, millised on sanktsioonid, millised on menetlused, kui sagedasti toimuvad kontrollid. Prantsusmaa näiteks arvab, et iga e, tootjat tuleb e, iga kolme aasta tagant kontrollida vähemalt korra ja see võib olla kalkulatsiooni aluseks vajatud e, ressu-, vajalikeks ressurssideks ja kindlasti on meil vaja ka Euroopa õiguslikku alust selleks koordineeritud turujärelevalve tegevuseks ja et selleks, et see kõik sujuks, on meil vaja mm, ka rahalisi vahendeid ning äh, pikaajalisi äh, lubadusi. ja tulemuseks on see siis, et äh, koosneb äh, rahaliselt toetatud koordineeriv äh,, sünnib sellest rahaliselt toetatud koordineeriv kogu ja suur tänu, et te sellele tähelepanu pöörasite. suur tänu, ütleb äh, proua Testori. jah, tõesti, väga paljud nendest sammudest, mis, mille te olete ette võtnud, on viinud ühenduse tasandil sammude langetamiseks, näiteks nagu välgumihklid või konkreetsete standardite äh, väljakujundamine. terve rida kõnelejaid on soovinud sõna, aga piiran kõneaega ühe minutiga, sest et muidu meil lihtsalt aega ei ole. ja kõigepealt saab sõna Switchi esindaja. Idea? Yes. Go ahead. Today. Okay. Thank you, sorry. Um, Thank you um,. This is mainly a... suur tänu. küsimus on otseselt äh, moderaatorile. Te ütlesite sissejuhatavas äh, sõnavõtus, äh, rääkisite toiduohutuse kohta, kuidas täpselt toit paigutub tarbijakaitse valdkonda ja kas toiduainesisaldus ja uued toiduained, kuidas, kuidas paigutuvad sellesse? järgnevalt härra Jordana, palun. Uh, uh, he's not here, but he would like to make his intervention. härra Jordana tahab uh, küsida viimases sessioonis. proua Taus, palun. järgmise sessiooni ajal tahaksin esitada oma küsimuse, ütleb kõneleja. proua Giovanni, palun. Grazie Eh, in realtà io ehm, ho molto apprezzato il, la, la sottolineatura legata sia a... aitäh! minu meelest oli väga hea see, et eh, me asetame tähelepanu keskpunkti mitte ainult seadusandlike aktide vastuvõtmise, vaid ka nende rakendamise. see tähendab aga seda, et me peaksime äh, Äh, konkreetsemalt läbi rääkima äh, tarbijaorganisatsioonidega, nende, kes olukorda koha peal väga hästi tunnevad. Äh, näiteks meie viime läbi mitmeid teste, me öö, Need testid hõlmavad mitmeid parameetreid, muuhulgas ohutuse parameetrid. me möödunud aastal kontrollisime väga palju tooteid, leidsime kuus ohtlikku see, näiteks need olid deodorandid, veepudelid, kaitsekiivrid, väikesed elektrilised majapidamisseadmed. meie organisatsioon on töötanud viimase neljakümne aasta vältel ja meil on õnnestunud saavutada nende toodete turult kõrvaldamine kui jõustus ebaausate praktikate direktiiv, siis õnnestus meil äh, anda sada kolmkümmend konkreetset vihjet sellele, et see või teine toode vajab täiendavat tähelepanu ja me olime väga reaaljuhtudel oma äh, tegutsemises edukad. see näitab seda, et koostöö, hea koostöö korval, korral on võimalik tõepoolest tõhusalt turujärelevalvet teostada. me usume, et Euroopa Parlament võiks teha äh, senisest enam, äh, Euroopa Parlament peab avaldama senisest enam survet, komisjon peab avaldama survet liikmesriikidele. kuivõrd mis, kuivõrd aasta lõpul Itaalia valitsuse poolt välja öeldud sanktsioonid on tegelikult olulised näited, aga minu meelest pole tegemist mitte ainult spetsiifiliselt Itaalia, vaid ka üle-euroopalise probleemiga. Okay. härra Juuvel, palun, tahaksin ka küsida järgmise sessiooni ajal. proua Martin Rein, palun. suur tänu. teen lühidalt tarbijaorganisatsioonid äh, tegelevad jah, äh, loomulikult turu järelevalve, õigusabiga, õigusesinduse ja tarbijate informeerimisega ning samuti ka kollektiivsete õiguskaitsemehhanismidega meie, äh, meie riigis vähemasti suurendame tarbijate mõjuvõimu, aga paljud organisatsioonist Euroopas hingitsevad kahjuks hetkel, eriti just liikmesriikides, Äh, mida kriis on kõige tugevamalt äh, tabanud ja valitsused püüavad taas äh, hoogustada majandust, antakse raha pankadele, aga tarbijakaitsestrateegiate olulisus kahjuks väheneb, meie mõjuvõim väheneb ja tundub, et see toimub igapäevaselt Euroopa Liidu tarbijakaitse eelarve on väike võrreldes teiste eelarveridadega ja küsimus on, et kuidas me saame vältida seda, et me kas äh, rabeleme või kaome täielikult. kuidas me saame taaselustada tarbijakaitse eelarveread, mis on praktiliselt äh, väga õhukeseks kulunud? suur aitäh, ütleb äh, härra esinaine, ma ei tea, kas selle sessiooni jaoks on küsimus, aga proua Kellelegi, palun aitäh! kõigepealt tahaksin Business Europe'ilt selgitust küsida. kui me räägime punktist, mis puudutab tarbijate ohutust, siis on seal kirjas, et me soovime turvalisemaid tooteid ja nii edasi ja siit edasi läheb inglise keeles edasi, aga ma tahaksin tõepoolest selgitada, selgitust selle kohta lähemalt, mida siin konkreetselt silmas peetakse. ja siis, kui me räägime komisjonile juba esitatud küsimust, asi oli selles, et kui me palusime tooteohutuse direktiivi läbivaatamisel pöörata tähelepanu ka koolitarvetele, koolitoodetele. ma tahaksin teada, millal ometi kaasatakse koolis vajaminev toodet, nende toodete hulka, mille ohutuse üle me järelevalvet teostame. ja nüüd sanktsioonidest. millis-, kui tarbijad ei saa ohutut toodet, kui toode, mille ta os, os, ostab, oman-, osutub ohtlikuks, siis äh, millised on tarbija võimalused end selle eest kaitsta. on olukordi, kus äh, tarbija tervisele tekivat kahju polegi enam võimalik heastada. näiteks äh, kui keegi saab ostetud triikraualt elektrilöögi ja selle tagajärjel sureb, siis tuleks tegelikult ju öö, mõelda, et niisuguse olukordi võib olla veel ja sanktsioone öö, tuleks rakendada palju karmimalt. Need oleksid sel juhul preventiivse iseloomuga, aitäh! hästi ütleb proua moderaator, kui on parlamendiliikmeid, kes tahaksid nüüd küsida? ei, kui ei, siis ma hakkan vastama küsimustele, mida äh, komisjoni äh, jaoks tõstatati. kõigepealt äh, siis, kuidas täpselt toiduained tarbijakaitsepoliitikas on esindatud? kui ma tahaksin kogu tooteid ja teenuseid siin kajastada, mida tar-, mis tarbijaõigusi puudutavad, siis ka see puudutab meie poliitikaid äh, toiduohutuse suhtes, sellepärast et sest äh, nagu ma ütlesin, siis ma arvan, et äh, meie jõustamise ampluaa on väga hea ja lai. toiduainete sisaldase info kallal töötame ka ja tulevikus aina rohkem. edasi, proua Giovanni, teie küsisite nende juhtumite eh, kohta, kui on ohtlikke tooteid eh, avastatud turult. tegelikult on muidugi siseriiklikud eh, vastavad organisatsioonid need, kes peaksid kiirteavitusega tegelema ning sellisesse süsteemi sisestama ka need tooted. kui Itaalia puhul on need tooted leitud, kiirreageerimissüsteemi sisestatud, siis probleemi pole edasi tarbijakaitseorganisatsioonid, jah, me oleme nõus, et äh, tänases kitsas majandusolukorras on loomulikult vaja, et tarbijate hääl kõlaks tugevalt. meie Euroopa tasandil toetame äh, tarbijakaitseorganisatsioone ning uues äh, finantsraamistikus on äh, tarbijakaitseorganisatsioonide äh, toetus suurenenud ning me teeme kõik selleks, et tagada, et taibakaitseorganisatsioone toetatakse ka liikmesriikide tasandil, sellepärast et meie finantsprogrammis on ette nähtud eraldised Euroopa tasandi jaoks. ning proua Galilegi küsimus, kas Äh, konkreetselt ähm, me räägime äh, tooteohutuse direktiivist, mis on laiem direktiiv, aga siis on eraldi õigusaktid äh, selliste eraldi tootegruppide, näiteks mänguasjade tarvis. küsimused olid ka teistele kõnelejatele, ma ei tea, kas Business Europe tahaks vastata ehk? jah, suur tänu, küsimus oli milline täpselt on kodanike enda äh, kohustus ja vastutus. Äh, ma tõin välja erilised, ärilised põhjused, mikspärast äh, ettevõtted tahavad, et tooted oleksid ohutud, aga mis puudutab kodanike enda vastutust, siis õnneks elame me ühiskondades, kus inimesed saavad aru, et kui tooted ja teenused ei ole ohutud, siis äh, see mõjutab ka kaaskodanikke. kahjuks ei ole võimalik loomulikult seda igal hetkel ja igal pool tagada. see on ka kultuurilistel põhjustel baseeruv ja seetõttu on kindlasti turujärelevalve oluline ja just koordineeritud turujärelevalve mitte ainult Euroopa äh, Liidu turul, aga ka teiste regionaalsete turujärelevalveametitega, sellepärast et tarneahelad ja ringlusahelad on tänapäeval üleilmsed ja seetõttu on koordinatsioon väga oluline, aga mina töötan ettevõtte heaks, äh, kus on kohustuslik ärieetika koolitus, äh, mitu korda aastas osalen sellistel koolitustel ja seetõttu kindlasti vastutus äh, on väga oluline okay, just a, a small word. hästi ütleb härra Dekovnik, räägin äh, mõne sõnaga turujärelevalvest. ma tahaksin öelda, et äh, me mitte ainult ei kuula ettevõtjaid, äh, vaid ka tarbijakaitseorganisatsioone ja ma olen alati väga rõõmus, kui me saame tarbijakaitseorganisatsioonidelt mitteohutute toodete kohta teavet. Mm. kiire teavitussüsteemid on paigas ja nagu juba öeldud, äh, siis äh, need sanktsioonid äh, peavad olema proportsionaalsed, peavad olema veenvad. see tähendab seda, et me alati ei kutsu mitte tooteid tagasi, vaid meil on erinevaid meetmeid kuidas siis täpselt äh, ohtlikke tooteid äh, riik, ringluses äh, takistada, teavitada näiteks tarbijaid, need ei ole alati mitte mm, väga nähtavad tegevused, aga järelevalve on olemas igatahes. lõppsõna. suur aitäh ütleb proua Šaldemose, ma olen kindel, et äh, praegu on võimalik teha palju, et süsteemi parandada, äh, koordinatsioon, õigussüsteemi korrigeerimine, äh, dialoogi pidamine ja nüüd tuleb seda kõike teha lihtsalt kiiremini, aitäh! suur tänu osalistele ja lõpuks tahaksin öelda, et tarbijakaitse tarvis on vaja mm, jõustamist Äh, esimees saab taas sõna, suur aitäh, järgmisena läheme edasi äh, järgmise sessiooni juurde, räägime tarbijakaitseõigusest ja heaolust ja Francois, teil on sõna. That is our disabled lift button. So, um, so I am really pleased. nii et äh, mul on väga hea meel siin tervitada teisest peadirektoraadist esindajat, meil on suurepärane Äh, esindatus siin härra Lebeil on justiits ning põhi- ja kodanikuõiguste peadirektoraadist ning äh, juhatab seda sessiooni. mõningad äh, administratiivsed küsimused siin. kõik, kes tahaksid selles sessioonis sõna võtta publiku hulgast, saatke meile oma oma andmed, et me teaksime, kes te olete, keda te esindate ning samuti ka, millises sessioonis te tahaksite täpselt äh, Äh, sõna võtta. tragid kolleegid siin panevad kõik kirja ja liik-, ja loomulikult ka äh, parlamendiliikmed äh, on väga kutsutud osalema. nii et tahame võtta nii palju sõnasoovijaid kui võimalik, nii et Francois, teil on nüüd sõna järgmise sessiooni modelleerimiseks. suur tänu, Malcolm! väga hea meel on mul siin olla ning arutada teiega äh, konkreetseid tarbijakaitseküsimuste aspekte, mm, siis õigusakte mm, ja ka loomulikult äh, õigusaktide äh, rakendamist. sest tarbijate harbumis, harjumused on muutunud, need on muutunud ragita-, radikaalselt, sellepärast et loomulikult internetipõhine maailm on ka panustanud, on ka toetanud seda, et tarbijad käituvad teistmoodi ja seetõttu me peaksime küsima endalt, kas sellepärast on vaja ka õigusakte muuta? ja see on tarbijakaitsepoliitika mm, suur väljakutse. loomulikult on vaja meil tugevaid õigusakte, aga me peame küsima ka, kuidas neid äh, jõustatakse ja asepresident Reding juba täna hommikul sel teemal ka rääkis, aga ma arvan, et on kasulik ehk tulla nende küsimuste juurde tagasi. ja meil on suurepärane äh, ettekandjate paneel siin, kes äh, esindavad erinevaid pädevusi, nimelt Toomas Nordvet on äh, Norra tarbijanõukogust ning tema räägib äh, täpselt äh, sellest, äh, kuidas tema riigis nähakse tarbijate, tarbijakaitseõigust digitaalsel ajastul. Jason Freeman on õiglase kauplemise ametist ning tema kindlasti toetab neid vaatepunkte. räägime siin ebaõiglastest äritavadest. proua Peres kes on parla-, Euroopa Parlamendi liige ning äh, äh, haavatavate tarbijate raporti raportöör, see on ka küsimus, mida me loomulikult tahaksime tarbijakaitsepoliitika vallas arutada. Äh, härra Kuveia äh, räägib jätkusuutlikust tarbimisest ning tema on peasekretär Euroopa Tarbijate Kooperatiivide Assotsiatsioonist. küllap selgitate ise täpselt, millega te tegelete. ja Andreas Schwab kes on ka äh, praeguses sessioonis esimene kõneleja ning äh, tema räägib ühtse müügiõigusest, mis on üks hiljutisemaid komisjoni algatusi ning tarbijakaitse aspektist loomulikult selle õiguse puhul, nii et härra Schwab, palun. jaa ähm,, cher Francoise ähm,, liebe kolleeg-. kallis Francoise, kallid kolleegid mul on väga hea meel, et me täna saame tarbijakaitseõiguse arutada ka nende õiguslikust aspektist me oleme seda teemat puudutanud juba tänastes sõnavõttudes, kuid ma tahaksin rõhutada, et Rahvapartei fraktsioon näeb kolme põhiprintsiipi, mis meie silmis suudaksid edasi arendada tarbija õigusi ja teha seda otsustaval määral. meil on esiteks tarvis selgeid, üheselt mõistetavaid reegleid Euroopa tasandil, mis on äh, rakendatud ka liikmesriikide seadusandluses ja e, mis peaks e, ja seejärel oleks vaja tagada nende seaduste korrektne täitmine. oma lühikeses ettekandes tahaksin rääkida e, tarbekaitse direktiivist kui sellisest. proua Reding viitas juba sellele, et meil on seal kaheksateistkümnest valdkonnast ühtlustatud kuus kuni seitse. see muidugi näitab, et need on valdkonnad, kus meil on juba need ühised reeglid, kuid nende ühtlustatud reeglite rakendamine, elluviimine liikmesriikides on valdkond, mille suhtes tuleb samuti tõest-, osut-, osutada tõsist järelevalvet sest et väga sageli on tegemist äh, olukorraga, kus äh, meie ametiaja esimesel perioodil teed tagati nende täpne täitmine, nüüd aga on asi muutunud lõdvemaks. teiseks on esitatud äh, kahekümne kaheksand-, nõndanimetatud kahekümne kaheksanda režiimi ettepanek, see tähendab, et äh, luuakse uus väljaspool kahtekümmend seitset liikmesriiki üles ehtatud õigussüsteem ja selle raames ühtlustatakse liikmesriikide arusaamu tarbijate huvides. seetõttu käib nüüd arutelu selle ümber, kuidas nõnda öelda seda kahekümne kaheksandat režiimi hinnata. Hans Feiermeier on oma tööd selles osas juba alustanud, kuid on täiesti selge, et algusest peale tõusetuvad küsimused, mis on seotud sidususega eh, olemasolevate direktiivide ja kavandatava ettepaneku vahel. loomulikult on vaja pöörata tähelepanu sellele, et juba vastu võetud seadusandlikud aktid leiaksid selles uues dokumendis vähemasti adekvaatse väljenduse. selge on ka see, et meil eh, tehes sellist eh, ühtset tarbijaõiguse ettepaneku, astume kindlasti sammu edasi. selge on see, et et me peame arvestama komisjonipoolsete ettepanekutega ja me ei saa eitada või jaatada kõike seda, mida komisjon teeb. me peame olema erakordselt paindlikud selleks, et tagada ka liikmesriikidele nendele vajalik arvamuste paljusus ja selle vaba väljaütlemine. me peame arvestama eh, neid seisukohti mida nad väljendavad, juhul kui eh, läbipaistvuse tagamise seisukohalt on oluline nendega arvestamine. me peame oma seisukoha kujundama, meie kui Euroopa Parlament ja ma loodan, et eh, parlamendisaadikud toetavad meid selles, aitäh, annan sõna eh, proua Peresile suur aitäh! kõigepealt tahaksin peatuda sellele, et tarbijad on muutuvad ja nad muutuvad pidevalt. ja mida ütles nüüd kolleeg Schwab, siis ma selles suhtes tahan öelda, et me peame tarbijaõiguste osas edasi liikuma, tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal võeti vastu esimene tarbijakaitset puudutav seaduslendlik akt. Eh, seal loetletakse tarbijate viit põhiõigust, kuid sellest ajast eh, saadik on Euroopa Liit eh, teinud läbi suured arengu tarbijate kaitsel. see on oluline ühtse siseturu arengu seisukohalt, kuid samas on oluline ka tarbijaid kaitsta selge on ka see, et õigusi tuleb laiendada ja süvendada, õigusi tuleb kaitsta, see tähendab meie elanikkonna heaolu kaitset. meie jaoks on see oluline ka sellest seisukohalt, et see aitab meil saavutada programmi Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. see aitab äh, meid ka edasi liikuda selles mõttes, et üldise äh, tarbijakaitse raames suudaksime me kaitsta ka äh, haavatavate äh, gruppide, puuetega inimeste ja muude spetsiifiliste vajadustega inimrühmade huve. me peame äh, Äh, arvestama olukorraga, mis on kujunenud välistest ja sisefaktoritest tulenevalt. võib-olla äh, ei oleks oluline keskenduda kogu töös ainult mingile konkreetsele faktorile. kui me räägime kahe tuhande viienda aasta direktiivist, mis oli pühendatud ebaausatele kaubanduspraktikatele Euroopa Liidu siseturul toona võeti kasutusele ka, ka, ka usaldusväärsuse kriteerium, usaldusväärsus nende tarbijate jaoks ja suhtes, äh, kellel puudub vaba võimalus oma äh, tahet või soove avaldada. Äh, on ka niisugusi probleeme kui moraalne ja eetiline integreeritus on oluline tarbijaid kaitsta, nii nagu sellele viitas ka härra Schwab oma äsja valminud dokumendis, kuid see e, eeldab kõikehõlmavat ettevalmistustööd. meie jaoks on oluline tarbijakaitseorganisatsioonide toetus, meie jaoks on õig-, oluline õigus sätestada äh, tarbija taga, äh, õigus taganeda äh, talle soovitatud või juba sõlmitud lepingust kui me räägime nüüd tarbijakaitse tegevuskavast, mille esitas meile komisjon aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis on tarvis õigusi konsolideerida ja tagada tarbijakaitse ja õigused piiriülenses kaubanduses. minu meelest on par-, komisjoni ettepaneku näol e, tegemist väga asjaliku ettepanekuga iseäranis sellepärast, et see arvestab mitte ainult haavatavaid rühmi, vaid ka eakamate inim-, eakamaid inimesi see kõik on oluline selleks seisukohalt, et need inimesed suudaksid olla eh, tarbijad Euroopa ühisel siseturul. kuid eh, praeguse olukord on ebapiisav selleks, et haavatavad eh, rühmad saaksid seda Euroopa ühtsel siseturul tõepoolest teha kõik tingimused selleks on veel loomata, ma arvan, et me peaksime tänase arutelu käigus võimalikke võimalusi arutama, aitäh! Uh, thank you very much, I will try to do some magic, try to push ten minutes. sõna saab härra Nordver. Uh, teen väga kiiresti, mul on väga hea meel siin olla. Uh, räägin algatuseks sellest, et tarbija ei ole mitte ainult tarbija kui selline, vaid kindlasti on see nõudlik osa tarbimisahelast. nii et tarbija ei ole keegi, kes ainult vajab kaitset. Mm, see on väga oluline ka majanduse taastumise seisukohalt. samuti äh, ei ole tarbija ainult tarbija, kui me räägime digitaalsest keskkonnast, ta on ka kodanik, ta on ka kasutaja, nii nagu andmekaitseõigustik näitab, et rollid tarbija puhul muutuvad, näiteks kui tarbija kasutab sotsiaalmeediat ja nii edasi. toon mõningad näited, mis me oleme Norras eh, selles valdkonnas ette võtnud. me ei usu, et eh, isikuandmete küsimus äh, on tarbijateni jõudnud, nad ei saa aru täpselt, kuidas isikuandmete kaitse äh, töötab. Äh, andme mm, kaitse, isikuandmete kaitse eest seismiseks on näiteks Facebookis loodud oma mm, kogukond. kui te ostate mingisuguse toote ja see on füüsiline objekt, te panete selle vooluvõrku internetti, siis äh, puudutab see ka teatud äh, tarkvara ja see, selles osas tarbija ei saa kaasa rääkida, meil oli just Sonyga suur arvamuste äh, erisus. Äh, mängukonsoolide puhul ja kui te näete, et tarbijad Äh, tarbijate, tarbijad on väga haavatavas seisukorras, sellepärast et tootja saab lihtsalt vajutada nuppu, muuta teenust. kui näiteks on tegemist mängukonsooliga, siis on võimalik lihtsalt ühe nupuvajutusega äh, kõik äh, muuta. ka autoriõiguste küsimus, kui muud-, muuta näiteks telekate pakendeid ja nii edasi. nii et kahepoolne Äh, monoloog on praegu tekkimas, äh, ei ole korralikku kommunikatsiooni ja kindlasti on vaja tarbija asetada ka läbirääkimiste positsioonile, seetõttu on vaja ka selliseid õigusakte, mis keelavad ettevõtetele te teatud ähm, äh, tegevusi. kui andmete uuendamiseks oleks mingisugune regulatsioon, siis Sony ei saaks nii palju praegu teha, kui nad teevad ähm, Äh, määrused on praegu killustatud, me räägime siin äh, andmekaitsest, me räägime autoriõigustest, äh, kõik on see osa ka tarbijakaitseõigusest, usaldusväärsust on siin mitu korda öeldud, kui me räägime siin digitaalsest turust, see ei ole mingisugune uus asi, ettevõtted on kakskümmend aastat juba saanud tõestada, et nad oskavad digitaalsel turul käituda, aga see kõik on vaja tugevamalt ähm, ka reguleerida. Äh, kui me midagi ei tee, siis äh, kulub liiga palju raha, kuuskümmend äh, kolm miljonit eurot ähm, võetakse tarbijatelt sedamoodi kogu aeg ära. Amsterdami ülikooli uuringu kohaselt on see nii ja ma arvan, et komisjon peaks kindlasti toeta, toetuma nendele mm, aruannetele ja uuringutele õiguslikust aspektist. suur tänu! suur tänu, et te üritasite kolme minutisse kõik kokku kuhjata ja sõna saab järgmisena härra Freeman suur tänu no,, mul on ka mõned slaidid, mis ilmselt tulevad sinna ekraanile, ma ei teadnud, et minu aega piiratakse, nii et annan endast parima. mina olen meie ähm, OFD tarbijagrupi õigusosakonna direktor ja ma tahtsin natukene rääkida tarbijalepingute majanduslikust küljest viimasel ajal oleme väga palju mõelnud üldse tarbijakaitse seadusandluse mõttele ja sellele, et kui oluline see on äh, toimivate turgude mm, toestamiseks ja me ei ole rääkinud nii palju tarbijakaitsest, vaid majanduse kaitsest ja sellest, et äh, et kuidas panna majandus tõhusalt toimima ja me tahame, et Ühendkuningriigi ja Euroopa ettevõtted teeksid oma tööd tõhusalt. see tähendab seda, et tulemuseks on ju parem tulem kõigi jaoks terves ühiskonnas ja seega on väga oluline, kuidas me oma hindamistööd korraldame, kas me võtame õiged juhtumid ette ja millised on järeldused, mis me teeme. Äh, tarbijakaitseorganisatsioonid üsna tihti keskenduvad just nimelt petturitele ja pettustele ja, ja meid jahmatab see, mis tehakse, aga me peame siiski mõtlema natukene ka sellele, kuidas hinnata ebatõhusust müügitegevuses. see mõjutab meid kõiki, see mõjutab meie kõigi pangaarvet ja me peame olema ka selle peale jahmunud ja jahmatanud ja, ja eesmärgiks peaks olema meie turgude tõhusamaks muutumine ka selles äh, äh vaatevinklist, nii et meie mõtleme väga palju majanduslikule raamistikule ja, ja mõtleme siis tõhususele turgudele, me oleme läbi viinud kaks uuringut, äh, ka hinnauuringut, äh, oleme üritanud mõelda sellele, kuidas äh, probleeme leevendada, sellised küsimused nagu öö, Mm, mitte ideaalne konkurentsitingimus, informatsiooni jagamine, ratsionaalsus, äh, täna oleme rääkinud äh, vaidluste lahendamisest ja kohtu poole pöördumisest, tarbijad ei lähe kohtusse, sellepärast et äh, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, kui sa oled ostnud viiekümne eurose toote, sellepärast sa ei lähe kohtusse ja, ja tarbijad kardavad ka seda, et neile lihtsalt öeldakse, et olge siis ise ei lugenud lepingut läbi siis. aga kujutage ette, et te loete mingisuguse lepingu läbi enne, kui te ostate rongipileti või ostate mingisuguse toote äh, poest, teil läheks tohutult aega selle jaoks ja me ei saa tarbijaid karistada selle eest, mida isegi äh, ettevõtted ise ei tee. me tahame, et meie ettevõtjad teeksid oma tööd tõhusalt ja me ei taha, et tarbijat karistatakse. see mõjutab äh, ju asju ka laiemalt ühiskonnas ja sotsiaalsed kulud, millega, mis tulevad kaasa kõige haavatavamatele, kes subsideerivad turge. me ei näiteks ähm, jõusaali lepingutes äh, need kõige haavatavamad, kes äh, ei teagi, kas nad äh, trenni jõuavad ähm, ja üldiselt maksavad kinni need, kes käivad siis kogu aeg, sellepärast et teada on, et enamus ei jõua trenni nii kaua, kui nad arvavad ja kuigi nad peavad sõlmima väga pikad lennu, lepingud nüüd äh, mina juristina lähenen asjale muidugi seadusandluse äh, vaatevinklist. tarbija ei ole ainult see, kes ostab kommi või endale uue püksipaari, tarbija on see, kes hoiab äh, majandust käigus läbi oma tegevuse. me oleme näinud, et tarbija isegi on teinekord kaupleja rollis e-base näiteks või mujal ja mulle tundub, et nad on võib-olla Euroopa õigustikuga mitte piisavalt kaitstud. mind huvitas eriti Äh, Benincasa versus Dentalgiti äh, kaasus Euroopa Kohtu ees, äh, see puudutab siis müüki eratarbimiseks, siin tegelikult ei ole väga hästi defineeritud, kellest me räägime, kas see, kes müüb kullaostukeskusesse postiteenuste kaudu oma kulda või, või mitte, millest me räägime või räägime me inimestest, kes on käinud müügikoolitustel selleks, et oma müügioskusi parandada, nemad saavad üsna tihti petta, sellepärast et neid mõjutatakse nende kursustele minema. Nad lähevad kursustele selleks, et nad tahavad uusi valikuvõimalusi ja siis ka ja mulle tundub, et siin peaks tegelikult tarbija definitsiooni üle vaatama, selleks et ei tekiks enam olukorda, kus inimesed, kes on võtnud samme aktiivseid turul, saavad öö, peksa seal turul. ja ma vabandan, et ma niimoodi kappasin läbi oma ette, esitluse. ütleb esindaja. Äh, nüüd saab sõna härra Guveia. suur tänu, tere hommikust kõigile! mina olen Rodrigo Guveia äh, olen äh, Euroopa Tarbijaühistute Assotsiatsioonist, räägiksin natukene jätkusuutlikkusest ja pean seda tegema väga nobedalt mis asi on jätkusuutlikkus, mida tarbija tahab? tegelikult tarbijat kõige rohkem huvitab hind, ta tahab asju hea hinnaga. aga samas äh, see, selle eest ta peab ka saama teatud asju. Äh, see, et see toode oleks ohutu, äh, see oleks kvaliteet ja nad tahavad ka sotsiaalselt, et asi oleks säästlik, mitte ainult keskkonna mõttes selleks, et seda saavutada, on oluline see, et tarbijapoliitika järgnevatel aastatel keskenduks ka säästvale tarbimisele ja tootmisele. praegu komisjon äh, valmistab ette säästva tarbimise ja tootmise äh, seadusandlust ja selles mõttes on väga oluline, et tarbijate seisukohad oleksid samuti kaasatud nendesse üldisematesse äh, säästlikkuse, säästvuse, vabandust, poliitikatesse. sellepärast, et äh, vaatamata majanduskriisile, vaatamata nendele raskustele, millega oleme kõik silmitsi, e, ei tohi unustada äh, säästvust ei keskkonna mõttes, sellepärast et äh, keskkonnale tekitatud kahju ei saa sugugi nii lihtsalt heastada ja teisalt ei tohi unustada ka sotsiaalset säästlikkust. me oleme iga päev tunnistajateks äh, sellele, et äh, tarbijad toodete puhul pööravad säästvusele tähelepanu ja meie jaoks on väga oluline, et see kriteerium äh, oleks, äh, saa-, saaks samasuguse kohtlemise nagu ohutuskriteeriumid. nagu ähm, meil eelmises perioodi, eelmise arutelu jooksul öeldi, et Euroopas on toiduohutusstandardid äh, maailma kõige kõrgemal tasandil, meil on tõhusad kontrollid ja selged kriteeriumid kuid säästuse puhul ei arva ma sugugi, et sellele on piisavalt tähelepanu pööratud, aga peaks. sest et ei ole see õiglane ei ettevõtjate ega ka tarbijate jaoks, et näiteks kuskil Euroopast väljas saab oma tooteid toota ilma keskkonna või sotsiaalseid kriteeriumeid järgimata, see annab sulle ebaõiglase konkurentsieelise ja et siis sul on õigus äh, tulla veel nende toodetega samamoodi turule nagu, nagu teised turul tegutsejad, kes toodavad Euroopas väga karme reegleid järgides. nii et äh, tarbijate seisukohtade arvestamine on väga oluline ja jõustamine kollektiivhagid on minu meelest väga oluline, see võimalus on oluline jõustamine. jõustamine ei ole võimalik enne Euroopa äh, kollektiivse õiguskaitsemehhanismita. aga see asi kõik äh, on, äh, saab toimida ainult siis, kui tarbijatel on parem olukord turul, sest praegu on neil raha vähem, pensionid väiksemad, töökohad hapramad ja nii edasi. kui me tahame, et tarbijad oleksid majanduskasvu mootoriks ka tulevikus, tuleb tagada see, et äh, selle majanduskasvu peamine kasu jõuab tarbija taskusse. suur tänu! alustagem nüüd siis debati osaga Äh, väga huvitavaid mõtteid on jagatud, üles on kutsutud äh, läbipaistva seadusandluse loomiseks, on nõutud seda, et äh, jõustamispoliitika oleks olulisem, hetk tagasi kuulsime sellest, et kollek-, kollektiivne õiguskaitse on oluline, aga mõtteid on kindlasti siin saalis veel palju räägitud on siin ka ma-, tarbijakaitse majanduslikust küljest äh, ja nii edasi, see kõik on väga oluline, nii nagu näiteks ka haavatavad tarbijad ja nii edasi. sõna on soovinud üsna mitu inimest. kõik, äh, kes tahaksid oma seisukohta välja öelda selles küsimuses, annan äh, sõna nii paljudele kui võimalik üheks minutiks, nii et äh, Teie küsimus äh, peab olema tõesti ainult küsimus, äh, ärge siis ähm, laskuge kiusatusse kõne pidada ja kõigepealt saab sõna proua Tauš äh, Saksamaa tarbijakaitseorganisatsioonist. So you have one minute. Tausch ist mein Nachname, vielen Dank. Ähm, aitäh, minu perekonnanimi on Tausch kui kõigepealt tahaksin räägida digitaalmaailmas, siia puutub ka, hulka kuulub juba e-kaubandus. Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon töötab küll selle nimel, kuid äh, tarbijakaitse tegevuskavas leiab see väga vähe peegeldamist. minu arvates on see kergelt segadust tekitav ja häiriv. minu meelest tuleks digitaalmaailmaga seonduv temaatika sellesse dokumenti kaasata. teiseks kui me räägime seadusandlusest ja selle rakendamisest siseriiklikusse seadusandlusesse, siis on jäetud kõrvale siinkohal üks teema, nimelt väga oluline teema, see on seadusandluse elluviimine praktikas, reaalsuses, kuidas on võimalik äh, Äh, jagada lepingujärgset informatsiooni ja nii edasi. siin on asi jäetud kas äh, tootjale või siis ähm, andmekaitse valdkonnas äh, kohustub inimene ise seda tegema. minu arvates oleks siinkohal küll teemavaldkond, mille kallal tuleks tõsisemalt töötada selleks, et saavutatud reeglistikku oleks võimalik tõepoolest ka praktikas rakendada ja see vahendaks seejuures ka vajaminevat informatsiooni, aitäh. kõnelejal ei ole mikrofoni. Um... suur tänu. kõiki esitlusi on läbinud üks teema, nimelt et tarbijad ei usalda turgu ja et nad on väga haavatavad. ja rõhutamata on võib-olla jäänud sama palju see, et äh, majanduskriis täiesti selgelt äh, on siin paljuski põhjuseks, miks see nii on läinud. ja sellepärast äh, ma tahaksin rõhutada seda, et mis puudutab tarbija strateegiat ja selle tulevikku, oleks võib-olla mõistlik ja pragmaatiline kaaluda seda, Eh, ja kasutan siin ära proua Schaldemose varasemad ettepanekud, vaadata seda, et kas see oleks võimalik mingiski mahus eh, kaasa aidata seadusandluse jõustamis- ja rakendamispoolde. see on olnud väga aeglane, kas ei peaks, kas ei peaks seda tegema just nimelt toodete turul, tooma sisse koordineeritud lähenemise ja tõesti ko-, võib-olla panema mustad nimekirjad paika. eriti teenuste sektoris, sellepärast et teenuste sektoris toimuv võib oluliselt mõjutada teisi äh, turusektoreid. ja minu järgmine küsimus, kas seega ei oleks realistlik äh, see, et siin on võimalus ära kasutada tarbijakaitseorganisatsioone selle töö elluviijatena. suur tänu! Food and Drink Europe organisatsiooni esindaja järgmise. meie organisatsioon esindab siis Euroopas, nagu nimi ütleb, toiduainete ja joogitööstus ja minu küsimus äh, peadirektor Le Baille, sellepärast et väga palju, äh, väga vähe on tähelepanu pööratud ühtsele müügiõigusele. meie esindame peaasjalikult VKS-i, millel on tuhandeid liikmeid eh, ja müügiõigus näiteks puudutab ebaõiglast lepingupraktikat kauplejate ja ostjate vahel ja minul on väga konkreetsed küsimused, kuidas Euroopa seadusandlik ettepanek äh, Ähm, äh, lahendab ettevõtete vahelisi suhteid, sellepärast et üheksakümmend protsenti meie ettevõtetest on ju VKE-d ja kuidas see tõlgendada paremini siseriiklikusse õigusesse, teinekord see siseriiklik õigus on isegi karmim kui praegu välja käidud Euroopa seadusandlus. ja järgmine küsimus, nagu me praegu välja loeme sellest tekstist, ei ole siin ühtegi sätet, mis sätestaks et juhtudel, kui siseriiklik äh, seadusandlus on VKE-dele kasulikum, siis see äh, Äh, valikuline kahekümne kaheksas lepingu õigus äh, muutub kehtestuks nendel juhtudel, sellepärast et äh, mõlemad lepingu osapooled, kellest üks on nõrgem, on nõustunud siis Euroopa lepingu sõlmima. Need on need küsimused, millest me oleme huvitatud ja me tahaksime kindlasti osaleda ühes nendest neljast seminarist, mille, mille korraldab õiguskomisjon veel enne suve ja kui an-, suudaksite mulle anda täna juba natukene aimu selle kohta, kuidas see seadusandlus tegelikult välja hakkab nägema, siis ma oleksin väga tänulik, suur tänu! aitäh, härra Olson! Sobriety liikumise haridusosakond. täpselt nii. ma tahaksin kõigepealt tänada selle kuulamise korraldamise eest kui te tahate mind näha, siis olen siin saali tagaotsas. mul on üks väga konkreetne küsimus. räägitakse väga palju sellest tarbijapoliitikast, mis peaks lastele ja haavatale tarbijatele kõige rohkem kasu tooma räägiksin konkreetselt alkoholist. väga vähe on infot äh, alkoholitoodete osas tootjatele. kas alkohol võetakse eraldi kirbule ja kui ei, siis miks mitte? Testaša esindaja, järgmisena härra Taiu. minu küsimus äh, puudutab äh, komisjoni kaks tuhat kaksteist töökava. siin on nimelt äh, kindlustuse kohta konkreetsed mm, sammud ette nähtud, nimelt äh, kindlustusalane seadusandlus valikuline selles dokumendis. me oleksime huvitatud sellest, et seadusandlus ei keskenduks ainult ühisturu nõuetele, vaid ka teistele nõuetele. kindlustussektor, nagu te teate, on natukene era-, e, teistsugune, sellepärast et meie võtame kanda riskid, mis võivad ette tulla ühiskonnas e, paljudes liikmesriikides, e, näiteks üleujutusriskid nendes piirkondades, kus neid tavaliselt ei juhtu, tervisekindlustussüsteemid ja nii edasi. ja teiseks tuleb vältida seda, et seadusandlus ei libiseks üle nendest äh, erisustest, on väga äh, sellis-, väga palju selliseid tooteid äh,, mis siseriiklikus õiguses on paremini kaetud, äh, samas on teised tooted, äh, mis äh, läheksid kaitse alla Euroopa seadusandlusega paremini ja ma tahaksin täpselt teada, kuidas hakkavad siis omavahel kokku käima need erinevad seadusandluse tasandid ja millal siseriiklik õigus on ülemuslikkus, ülemuslik ja minu küsimus on see, et kas Euroopa Komisjon eh, on kursis sellega, et mida taoline instrument endaga kaasa võib tuua? ja kas komisjon on juba langetanud eh, ka meetodi osas otsuse? ja meie organisatsiooni seisukoht on, et eh, miinimumharmoneerimine oleks palju kohasem, millega käiks kaasas see nii-öelda siis vabatahtlik süsteem, kus äh, rakendatakse ühtseid printsiipe ja mille puhul palutakse siis äh, tööstusel ka kaasa tulla, suur tänu! suur tänu ja järgmisena äh, proua Krisi Giovanni Altro Consumer organisatsioonist. suur tänu! tegelikult esindan enforcement tahtsin sõnu neljanda paneeli osas. suur tänu. kas on parlamendisaadikuid, kes sooviksid sõna? tundub, et ei. suurepärane. mikrofon. üritaksin siis vastata kõikidele küsimustele ja, ja siis võib-olla Paula vastab küsimustele, mis puudutavad tema valdkonda. nüüd äh, kõigepealt siis äh, tarbijapoliitika digitaalosa mingid digitaalsete aspektide arvestamine seadusandluses. proua Tauš, äh, te rääkisite andmekaitsest. ja tõesti asjakohane teema, sellepärast et komisjon tahab esmalt ka näidata seda, et äh, usaldusväärsus digitaalturu suhtes on ka majanduslikult mõistlik, kui me tahame tarbijate õigusi jõustada ja toestada. ja näiteks öö, äh, äh, oleme seda toonud sisse selliste seadusandluste puhul näiteks nagu andmete kustutamine, Äh, läbipaistvuse suurendamine andmete säilitamise kohta, juurdepääsu äh, reguleerimine nendele andmebaasidele ja iseennast puudutava infole juurdepääsu omamine. ja me oleme üritanud siis äh, tarbijate õiguseid selles osas suurendada ja see on päris hästi läinud äh, Äh, sest me oleme suutnud seda seostada majanduskasvuga, oleme suutnud näidata seda, et kui äh, tarbija usaldus äh, turu või mingisuguse tehnoloogia vastu tõuseb, siis on sellest kasu ka majanduskasvu näitajatele. Te ütlesite seda, et me ei ole tegelikult andnud tarbijatele võimalust saada abi, kui peaks tekkima probleem andmekaitse valdkonnas siinkohal ma viitaksin sellele, et äh, seadusandluses on konkreetne artikkel, kus tuuakse sisse nii-öelda esinduslikud öö, äh, sammud, sest et me oleme seadusandluses konkreetselt sätestanud, et tarbija öö, äh, või siis öö, andmete algallikas võib pöörduda assotsiatsiooni poole öö, kelle ähm, spetsialiteet on andmekaitse ja nemad võivad siis äh, tarbija äh, nimel ähm, teda esindada. nii et me oleme üsna kaugele läinud selle ähm, esindustöö osas, sest me mõistame, et kui, kui üksikisik peab võitlema näiteks Google'iga, siis ilmselt inimene üksinda seda võitlust pidada ei suuda. nii et me oleme selle konkreetselt äh, niimoodi äh, plaaninud, et tarbijat aidata. koordineeritud lähenemine, mustad nimekirjad äh,, selle küsimuse vist esitas härra Joule, äh, kas me võiksime asju lihtsustada tarbijate jaoks ja et kas äh, oleks natukene lihtsam nendel siis ka äh, puudujääke märgata ja nii-öelda lõkse märgata, et kas see ei oleks mõttekam kui see, et nad peaksid pidevalt kohtusse pöörduma. Äh, Paula vastaks, ma arvan, paremini sellele küsimusele, sest ma olen üsna veendunud, et just nimelt seda tema peadirektoraat on toetanud viidates raskustele, mis äh, võivad esineda, ma ei tea, kas see finantssektoris nii on, see on see sektor, mida sina esile tõid, aga Paolo, võib-olla natukene täpsemalt vastaksid sellele. nagu ma ütlesin enne, kui sind kohal ei olnud, et loomulikult meie oma peadirektoraadis, tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadis teeme tarbijakaitseorganisatsioonidega ühendust Euroopa Tarbija kaitsekeskusega, see on meie peamine organisatsioon, tegemist on võrgustikuga, meie rahastame seda. ja uues programmis, nagu me ütlesime, kavatseme me suurendada oma rahalist panust kuni seitsmekümne protsendini nende tegevuses, sest et me tahame tagada seda, et igas liikmesriigis oleks üks infopunkt, kus tarbija saaks, kuhu tarbija saaks pöörduda abiks nüüd, mis puudutab finantsnõu, väga oluline teema meie jaoks. ja lisaks sellele on Euroopa Parlament äh, meile eraldanud miljon eurot äh, selleks, et suurendada finantsnõustajate äh, teadmise, Monika Jeen teab seda väga hästi, mida tähendab sõltumatu finantsabi, kas pangad ja teised finantsinstitutsioonid kas nemad on sõltumatud finantsnõustajad? meie arvame, et ilmselt vist mitte. ja me tahame siis toetada pigem neid äh, asutusi liikmesriikides, kes tõesti annavad sõltumatut finantsnõu. Äh, me oleme käivitanud kolmeaastase koolitusprogrammi jah, selles küsimuses. järgmine punkt oli alkohol mina ise ja mm, volinik oleme keskendunud sellele, et alkoholisõltuvust noorte seas vähendada. teeme liikmesriikidega koostööd, meil on kokku kutsutud ametlik nõukogu selle jaoks ja koordineerime tegevust näiteks nagu äh, äh, alkoholimüügi keelu, vanus äh,, vanusepiirangud müügile äh,, lisaks teisele meil on platvorm, kus äh, teeme koostööd äh, alkoholitööstuse esindajatega selleks, et käitumiskoodeks äh, paika panna ja turu piirami, piiravad meetmed panna paika. noorte seas alkoholi tarbimist kindlasti suurendab see, et mõned alkoholitootjad on väga agressiivse reklaamikampaania nendele suunanud. nii et me oleme alustanud tööd nendega ja, ja tulemused on juba näha suur tänu, Paola! ja räägiksin paari sõnaga ka ühtsest müügiõigusest. rääkisin ühtsest müügiõigusest ja VKE-dest. kõigepealt arvan ma, et äh, on väga oluline rõhutada seda, et äh, ühtse müügiõiguse koostamisel, nii nagu andmekaitseseadusandluse koostamise puhulgi oleme me eriti tähelepanu pööranud sellele et, et äh, üheksakümmend üheksa koma üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest, mis on Euroopas VKE-d, oleksid kaetud selle seadusandlusega. me oleme veendunud, et äh, ühtne müügiõigus äh, toetab VKE-sid ja eriti neid VKE-sid, kes on otsustanud tegutsema asuda mõnes teises liikmesriigis ka ja see kindlasti mõjutab väga oluliselt nende tegevusruumi. Te rääkisite suurettevõtete ja VKE-de vahelistest suhetest ja ilmselt viitate siin sellele, et see teine režiim justkui surutakse peale VKE-dele. see on üldine VKE-de probleem, ma olen viis aastat VKE-dega lähemalt teg-, koos töötanud, ma tean, et nad leiavad ennast väga raskes olukorras olles vastamisi siis mõne suure ettevõttega kuid need on need äh, asjad, mille puhul meie oleme valmis aruteludeks, kus me oleme valmis äh, tagama selle, et Euroopa seadusandluses siiski VKE-d kasu lõikaks. nagu te teate, see on see põhimõte olnud, millele on alla kirjutanud ka Euroopa Ülemkogu ka alles hiljuti. nii et need on need küsimused, mis äh, väärivad äh, edasisi arutelusid äh, üldiste läbirääkimiste raames, mis praegu on käivitunud. aga ma kordaksin veel, et äh, me tahame tagada äh, ühtse müügiõigusega, nagu ka muu seadusandluse puhul seda, et VKE-d sellest ka kasu saaksid. ja lõpetuseks kindlustus kindlustuse puhul on tegemist praegu veel mõtteperioodiga, me tahame äh, asja lähemalt uurida, olla ühenduses kindlustusettevõtetega, enne kui me hakkame üldse mingisuguseid suundi andma või lõppjäreldusi tegema. me oleme sektoris tegutsejatega juba kohtunud ning see töö jätkub kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul veel edasigi, selleks et välja selgitada, mida selles konkreetses sektoris on vaja. nii et mingisugust äh, suunavat dokumenti praegu ei ole. proua Irikuia, te proovisite, soovisite sõna? aitäh, lühidalt. paar märkust selle kohta, mida me just äsja kuulsime ma tahaksin teile meenutada, et me kõik oleme kodanikud ja tarbijad, meie kõik, ja sellistena on meil ka õigused ja mida nõuavad aga kodanikud ja tarbijakaitseorganisatsioonid meilt, nad nõuavad meilt kaitset ja ennetustööd. selleks, et olla tarbija, kes on informeeritud ja tunneb ennast turvalisena minu arvates on väga tore, kui kõik meie Euroopa tarbijad oleksid seejuures arukad ja intelligentsed. igatahes peab tarbijal olema õigus öö, ots-, ostuotsust langetades eh, eh, olla kindel sellele, et ta ostab kvaliteetse toote ja kui tarbija on selles kindel, siis me võime peagi ületada eh, majanduskriisi, kuhu oleme sattunud. selleks, et ta aga oleks aga kindel, peab tal olema informatsioon, ta peab olema teavitatud ja siis on võimalik seda olukorda lahendada, aitäh! suur tänu, annaksin nüüd võimaluse ka meie paneeli liikmetele vastata kas neil on mingisuguseid lisamärkuseid äkki teha? ei, siiski. ühe märkuse ma teeksin andmekaitse osas. ja andmekaitse seadusandluse ja tarbijakaitse seadusandluse vaheline sünergia, siin on tegelikult kaks aspekti. üks asi on see, et inimene annab äh, täiesti kahtlustamatult äh, oma andmeid edasi tegemist on ju tegelikult kaubaga, millel on äh, kaubanduslik väärtus, isegi kui tarbija seda ei mõista ja kui kaupleja selle kätte saab, siis ta paneb sellele ka väärtuse ja tegelikult äh, tarbijal peaks olema õigus müüa oma andmeid. näiteks äh, püsikliendi programmid kogu asi seisnebki selles, et nad koguvad sinu kohta andmeid ja säilitavad neid ja kui inimestelt võetakse salaja seda informatsiooni, siis tal tegelikult äh, kaob ju võimalus näiteks äh, püsikliendi boonustega liituda. ja teine argument jõustamise vaatevinklist on äh, see, et meil on väga suuri raskusi Euroopa Liidu sees ja ka väljaspool olevate teiste andmekaitse Äh, inspektsioonidega koostöö tegemiseks, äh, sellepärast et seadusandlus on erinev. ja lisaks sellele on ka kaebuste andmebaasi jagamine väga raske ja me ei saa seega täit ülevaadet selle kohta, millised on tõelised probleemid Euroopa Liidu sees ja väljaspool. ja inglisekeelses äh, kontekstis on see, riikide jaoks on see eriti probleem, problemaatiline, sellepärast et Ühendkuningriigis tegelevad ettevõtted üsna tihti on piiriüleselt tegevad just nimelt Ühendriikides ja väga raske on neid andmeid jagada Ameerika kolleegidega meil nii et need on need asjad, millele peaks võib-olla tähelepanu pöörama. suurepärane. sellega on see väga oluline osa läbi. lubage tänada kõiki osalejaid. suur tänu. Well, Francois, thank you very much indeed. suur tänu, Francois, selle paneeli juhtimise eest, suur tänu, et õnnestus nii palju küsimusi ära lahendada. kolmas osa, me oleme natukene jäänud ajast maha, mis tähendab seda, et natukene me nüüd survestame meie järgmiseid kõnelejaid, aga loodetavasti õnnestub ka siin arutelu pidada siin järgmises osas ei ole meil väga palju eeskõnelejaid, aga kui te soovite küsimusi esitada, Äh, informatsiooni ja tarbija harimise sektsioonis, siis äh, saatke märk siia. mul on väga hea meel äh, tervitada järgmisena siseturukomisjoni pikaajalist sõpra, esialgu tahtsin öelda vana sõpra, aga võib-olla see on natukene ebaaus. Äh, pikaajaline sõber äh, meie komisjoni jaoks, äh, aga ter-, tervitan teda siin tema uues rollis esimest korda, see on väga huvitav uus roll, nimelt ta on nüüd Euroopa Komisjoni ühtses teadusuuringute keskuses ja on teadusringkondade äh, esindaja siis seal, nagu te teate, David on ähm, väga suure töö ära teinud äh, tarbijatingimuste edetabeli ja, ja tarbijaturgude edetabeli koostamisel ja need on vahendid, mida minu meelest peaks rohkem ära kasutama selleks, et turgude toimimisel silmi peal hoida. härra Freemaniga muuseas ma olen täiesti nõus äh, tema sõnad viitavad ka sellele, et tegelikult me peaksime palju rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas turud toimivad ja seda ma kavatsen äh, rääkida ka härra Almuniaga ja kutsun ta võib-olla siia komisjoni ette. see oli nüüd siis minu poolt üldine märkuse ja hea meelega annaksin sõna üle härra David Mary'le, kes on järgmise mm, osa moderaator. suur tänu, Malcolm! Need, kes äh, ei ole väga hästi kursis Ühtse Teadusuuringute Keskuse tööga, me oleme komisjoni Ehm, majasisene teadusnõukogu, me anname siis teadusnõu äh, komisjoni kolleegidele selleks, et nad saaksid oma poliitikaid äh, tõendite kohaselt üles ehitada. aga sellepärast ei antud mulle seda moderaatori tööd siin, vaid sellepärast, et ma olen kolmteist aastat Sanko peadirektoraadis tarbijakaitsepoliitikaga tegelenud ja ausalt öeldes äh, südames on mul see poliitika jätkuvalt kuigi nüüd olen teises asutuses. miks on info ja, ja tarbija harimine nii oluline? no oluline muidugi tarbija heaoluks, selleks et tarbija saaks enda huvide jaoks õiged ähm, vastused leida. aga tegelikult eiratakse seda, et äh, tihti, et tarbija õige valik on äh, väga oluline ka majanduse toimimiseks. eelmine aasta äh, Äh, majanduspreemia äh, laureaadid Nobeli preemia puhul rääkisid äh, teemantist ehk teisisõnu turud, kus tarbijal on väga lihtne hea väärtusega kaupa saada, aga teised, sellised turud, kus ei ole võimalik ja isegi turg öö, ja sellised turud üsna tihti kujunevad monopolideks ehk teisisõnu, tarbijad ei saa langetada teadlikku valikut selle kohta, milline on kõige parema väärtusega toode või ettevõte, kellega koostööd teha ja seega hakkab turg peegeldama monopoli olukorda. ja üsna tihti on sellised toru, turud, kus äh, on väga palju turul osalejaid, aga kuna neid on liiga palju ja infot on raske koondada, siis lõpuks mm, loobutakse sellest valikust. nii et praegu ei ole tarbijaturud sugugi mitte staatilised, vaid väga kiiresti muutuvad äh, on järjest enam ja enam näha toodete ja teenuste puhul info üleküllust, äh, väga raske on orienteeruda mm, kogu selles virvarris ja kui me oleme vaadanud seda, kuidas, millised on inimeste käitumismallid, siis kõik üksikisikud, sealhulgas tarbijad, äh, nende puhul on teatavad kognitiivsed piirangud äh, valikute langestamisel ja info äh, töötlemisel ja seda muuseas kõikide haridustasemete puhul. ja dünaamilise mm, me näeme pidevalt ka seda, et ettevõtjad mõistavad neid piiranguid ehm, ja reklaami- ja turunduspoliitika muutub järjest peenemaks ehm, ja on kohandatud nende kognitiivsete piirangutega. samas aga viimasel ajal interneti arenguga äh, oleme olnud tunnistajaks äh, suurtepäraste uute vahendajate esile kerkimiseks, kes aitavad tarbijatel õiged äh, otsused langetada. ja see on minule küll suureks äh, lootuseks, et tarbijad suudavad siiski nende väga raskete otsuste tegemisel ennast läbi murda sellest infotulvast ja langetavad õige otsuse iseenda jaoks, aga ka majanduse jaoks ja et konkurents suureneb Äh, meil on väga head eelkõnelejad siin täna selles küsimuses, Louis Grech, kes on IMCO komisjoni aseesimees, aga oli ühtlasi ka siseturu ja kodaniku raportööri Äh, raporti raportööriks ja tema oli esimene mees, kes reastas kakskümmend äh, konkreetset probleemi, millega tarbijad on siseturul silmitsi. ja see kontseptsioon muuseas äh, on hoogu saanud Jüssi, Jüssitsis. järgmisena Monique Goyen, kes on BUK peadirektor ja minu kolleeg Gerard de Graaf härra De Graaf on infoühiskonna ja meedia peadirektoraadist audiovisuaalmeedia ja interneti osakonna direktor ja ka on kommunikatsiooni äh, osakonna äh, direktori ase, äh, kohusetäitja, nii et alustagem siis Louis Grehist. I'd like to focus today on briefly. suur tänu! ma tahaksin keskenduda sellele, kas me teeme kõik selleks, et ühisturg tarbijate jaoks on tegelikkus, eriti just VKE-de jaoks ja väike ja tar-, äh, tarbijate jaoks. aasta tagasi alustasime me sellega, et äh, arvestada tarbijate murede ja VKE-de muredega äh, ühisturu arendamisel. minu aruandes on kirjas, et ühisturul tarbijate äh, integreerimine ei ole lihtne, sellepärast et tarbijad ei saa ühisturu toimimisest aru või, või tajuvad seda negatiivselt. kodanike taju ja teadmine ei ole viimase pooleteiste aasta jooksul ka sugugi paranenud tarbijate jaoks on muidugi informatsioon üldise harimise väga suur osa tarbijate informeerimise ja harimise strateegia tähendab seda, et äh, arusaadaval ja ligipääsetaval moel tuleb äh, tarbijatega rääkida selleks, et tarbijad saavad äh, ühisturul teha teadlikke valikuid. sellest aspektist olen ma pakkunud välja kodanike õiguste harta, selleks, et kodanike õigusi tagada arusaadaval moel ühisturul härra esimees, äh, IMCO komisjon on väga aktiivselt äh, nendes algatuses osalenud, äh, kuigi ma ei saa IMCO komisjoni tööd siin pikalt arutada, siis IMCO on osalenud väga aktiivselt kõikides nendes valdkondades selles, et tarbijate õigusi tugevdada. näiteks tarbijaõiguste direktiiv, ähm, kvalifikatsiooni tunnustamine ja nii edasi Äh, volinikud äh, juba täna hommikul äh, on keskendunud sellele, et ühisturu akti, kodanike raporti ning ähm, erinevaid alternatiivseid vaidluste lahendamise süsteeme tarbijate jaoks tuge-, tugevdada. aga ühisturu regulatsioon ei ole endiselt selline, nagu vaja ka äh, komisjoni uuring, mis kakskümmend probleemi äh, rõhutab äh, kodanike jaoks. ja kutsun üles komisjoni selleks, et nad pakuksid välja ka kakskümmend väga olulist lahendust, kuidas kahekümne probleemiga toime tulla edasi, arvestades, et parlament ja komisjon on aru saanud, millised on puudujäägid ja lõh-, lõhed ühisturul ning teinud teatud õigusloomelisi ja mitteõigusloomelisi ettepanekuid, kuidas nendest üle saada, oleme jõudnud kolmandasse väga otsustavasse faasi, nimelt äh, ühisturu taaskäivitamine tuleb, äh, tuleb korralikult rakendada ja, ja seda ka liikmesriikide poolt. ma arvan, et oluline on ka äh, vahearuanne selle kohta, äh, kui oluline on tarbijakaitse teekaart olnud ja kuidas seda on rakendatud ning ma loodan, et komisjon on, äh, pakub IMCO-le ja teistele olulistele komisjonidele ka ülevaatevõimaluse, kui see teekaart on valminud. lõpuks ühisturg on kahekümne aasta vanune ja oluline on tarbijakaitset tõhustada, konkurentsivõimet suurendada ning arvestades kriisi tõsidust, äh, peab ühisturu endiseid praktikaid muutma. Äh, olulisi väljakutseid on endiselt palju, Euroopa integratsioon ei ole tagasipööratav protsess ja liikmesriikide kohustus on tagada et äh, õigusaktide ülevõtmise ja rakendamise lõhedest saadakse üle selleks, et äh, ühtset turgu äh, tagada. kui seda ei tehta, siis tarbijatel ja VKE-del lasub väga suur koormus. aitäh! Um, so... suur tänu! annan sõna nüüd kohe Monique Ojentsile, ma arvan, et tahate rääkida äh, tarbijakaitse esindajate mm, rollist. jah, suur tänu, tahaksin alustada üldisema sissejuhatusega. väga palju on tarbijate esindamisest juba räägitud, aga kõigepealt ma tahaksin öelda, et Euroopa tarbijakaitseorganisatsioonid äh, näevad väga positiivselt äh, seda, mida komisjon ütles, et tarbijakaitsepoliitikat äh, tuleb uuesti ette valmistada, me ei tea täpselt, mis punktid seal on, need on muidugi sisuliselt kõige olulisemad küsimused, aga kindlasti on see väga tugev signaal Euroopa tarbijate jaoks, sellepärast et nad teavad, et nad on Euroopa poliitikaloome tuum, tuumaks, äh, sellepärast et äh, see tagasiside, mida me oleme oma liikmetelt saavutanud, on see, et ühisturg on reaalsuses ainult väga osaline saavutus, ühisturu äh, akt on juba mõningaid neid küsimusi ka tõstatanud, aga endiselt on tuleviku küsimused õhus ja tarbija heaoluks tuleb palju rohkem Euroopas ära teha, kui lihtsalt ühisturu lõpule viimine. Äh, äh, loomulikult meie Euroopa Tarbijakaitseorganisatsioonina äh, kes me tähistame peatselt viiekümne aastast juubelit, valmistame välja visioon, valmistame ette visioonidokumendi ning paari nädala jooksul saab see ka avalikustatud. meil kindlasti on tarbijakaitsepoliitika visiooni suhtes väga kõrged ootused ja nii, nagu volinik Tolli ütle, Talli ütles, meil on vaja väga täielikku lähenemist, me ei pea tarbijakaitsest rääkima mitte kitsas perspektiivist, vaid me räägime energiaturgude avanemisest, energia tõhustamisest, küsimustest, tervishoiuküsimustest, transpordiküsimustest ja nii edasi. nii et eh, selleks kuulamiseks valmistumine ja alguse, alguse ärakuulamine tekitas minus väga palju emotsioone. kui ma lugesin seda programmi, tänaseks äh, siis ma nägin, et väga palju on väga klassikalisi äh, tarbijakaitse võtmeküsimusi siin, ohutus, äh, õigusaktid ja nii edasi, aga kui me vaatame tarbijakaitsepoliitikat ja seda me oleme juba näinud ka tänaste diskussioonide vältel, siis tegelikult ma sain kinnituse, ka volinik Tali ütles, et tema oli ka siin äh, Äh, veidi segaduses, me räägime tarbijakaitsepoliitikast ja tarbijakaitsestrateegiast teisest küljest. Äh, volinik Tali ütles ka, et meil on vaja mm, kõikehõlmavat lähenemist ja, ja minu viimane emotsioon on täielik meeleheide või selle lähedane seisund, sellepärast et äh, volinik Tali ütles ka seda, et, et finantsküsimused on siin väga olulised see ei ole väga õige signaal, selle, sellepärast, et äh, Sanko peadirektoraat on teinud imesid äh, selleks, et tarbijakaitse küsimused Euroopa Liidu mm, töösse integreerida, aga täie kõikehõlmav lähenemine eeldab ka rahalisi vahendeid. Äh, me oleme ka kuulnud siin tarbija õiguste mõjuvõimu suurendamisest ja väga oluline on see, et äh, volinik on aru saanud, et äh, see on väga oluline selleks, et äh, tarbijal oleks võimalik langetada teadlikke otsuseid. aga mitmetes sektorites tähendab see seda, et tarbijat pommitatakse lihtsalt teavi-, teadmistega niisiis on väga oluline, et tarbijatel oleks olemas kõik vahendid selleks, et nad saaksid teha õigeid otsuseid, David ütles just, et internetil on väga suur Äh, potentsiaal, tarbijate mõjuvõimu äh, suurendamine, valikuvabadus on suurem, aga see tähendab ka selliseid riske, mida varem ei olnud, sellepärast et informatsiooni ei ole äh, üldse kinnitatud, kui me vaatame näiteks TripAdvisor portaali skandaali, siis me näeme seda väga hästi, infot ringleb igasugust veebis ja äh, Äh, uuringud on näidanud, et tarbijad ei saa vastuolulise informatsiooniga hästi hakkama. küsimus on ka äh, avalike võimude reaktsiooniks, kui me vaatame rinnaimplantaatide skandaali, siis äh, Hispaania ametivõimud ütlesid naistele, et need on ohutud, neid võib ja aga prantslased samas teavitasid oma rahvast, et oluline on implantaadid eemaldada. nii et inimesed on segaduses. mis puudutab tarbijate esindamist, siis loomulikult tarbijatel on äh, vajalik olla esindatud, neil on vaja teadmisi, see on tarbijakaitseorganisatsioonide ülesanne. Äh, ma saan aru, et esimene, äh, viimane minut on, aga ma rääkisin siin kolleegiga läbi, et ma saan siin natukene kauem sõna, ütleb kõneleja, väga hea koostöö on meil selleks, et olla usaldusväärne tarbijakaitseorganisatsiooni, on vaja eh, ekspertiisi, juhtimist eh, ja ka mõjuvõimu poliitika loojate juures. Eh, see on püsiv väljakutse, et kõikideks nendeks asjadeks allikaid leida, see on väljakutse tea-, tarbijakaitseorganisatsioonidele Euroopas ja Äh, Kiie riikides, äh, kus äh, endiselt on tarbijakaitse lapsekingades, ei ole ka sellist tugevat traditsiooni, et tarbijakaitseorganisatsioonid oleksid valitsuse juures sidusrühmaks, mis ka tõsiselt kõva häält omab. Neid raskusi on aru, nendest raskustest on aru saadud ning kogu Euroopas on toetatud ka tarbijakaitseorganisatsioone seetõttu. väga oluline on, et seda toetust jätkataks ning mul on hea meel, et see on ka nüüd välja öeldud, aga lõpetuseks Euroopa institutsioonidele tahaksin öelda, et Euroopa Parlament ja Komisjon peaks mõjutama liikmesriike ja nende valitsusi, et ka nemad hakkaksid oma tarbijakaitseorganisatsioone eh, kuulama nendes riikides, kus see traditsiooniks ei ole. suur tänu, Monique! ja Gerard, Äh, kui te räägiksite meile võima-, väljakutsetest ja ohtudest, mida äh, digitaalühiskond äh, endaga kaasa toob tarbijate jaoks? Um, kaks minutit on mul aega, nii et ma räägin kiiresti ähm, ja ei hakka siin pikalt sissejuhatuseks aega raiskama. kõigepealt konkurents on tarbijate jaoks väga hea, eriti just kui me räägime kommunikatsioonitehnoloogiatest, kvaliteet on paranenud, valikut on rohkem, kõik on väga hea. turud ei ole täiuslikud, seda me oleme ka saanud äh, e-kommunikatsiooni valdkonnas väga hästi aru, äh, sellepärast et näiteks äh, rändlustasude osas kooritakse pidevalt tarbijaid aga sellegipoolest võib öelda, et kahe tuhande seitsmendal aastal on rändustasud seitsekümmend protsenti äh, allapoole toodud, nii et see on üldiselt hea uudis, neid asju me oleme kõiki saavutanud tänaseni, aga me teame väga hästi ka seda, et äh, ühisturg kommunikatsiooni valdkonnas ja e-kommunikatsiooni valdkonnas ei ole veel lõpule viidud, meie valdkonnas on tõepoolest äh, nii, et palju Äh, hüvesid on veel võimalik ära kasutada. Äh, räägime äh, e-suhtluse mm, kuludest ja arvatavasti igal aastal kuni üks protsent SKT-st õnnestub ka selles vallas kulusid kokku hoida. kui tarbijad ei tea oma õigusi, siis on kõik täiesti kasutu, nii et tarbijat on vaja teavitada ja üks asi, mida komisjoniga me ka plaanime teha, on Euroopa Liidu õigus vastavasisuliste koodeksi kokkupanek äh, tavainimese keeles, nii et kõik tarbijad saaksid aru, äh, kuidas neid kaitstakse, nii et äh, kvaliteetsem informatsioon ja mitte rohkem informatsiooni aitab usaldusväärsuse kaasa. aga nagu David juba ütles, siis väga oluline on see ka infoturu ähm, toimimise jaoks. üks valdkond, mida me väga oluliselt ka jälgime, on see, kuidas tarbijad saavad aru interneti äh, Äh, levimise kiiruseks, äh, kiirusest, äh, nad registreerivad ennast teenuse jaoks, mis on kiire, aga tegelikult saavad väga aeglase internetiteenuse, kui inimesed ei saa seda, mille eest nad on maksnud, siis nad peaksid operaatorit saama vahetada. ja seetõttu on väga oluline siin läbipaistvus ning, ning ma olen nüüd oma ajast üle läinud ja lõpetan siinkohal. suur tänu! ja suur tänu, et andsite osa oma ajast ära. neli sõnasoovijat on poola keelt ma väga ei mõista, aga proua Rotšitska soovib sõna Poola Tarbijate Ametist. E, dzień dobry Państwu. Zacznę pozytywnie. E, Tere! Mina tahaksin alustada positiivsest mulle meeldib väga hästi mõte sellest, et tarbija tuleb seada kogu protsessi keskmesse, eriti siis, kui räägime tarbijakaitsest. tarbijakaitsepoliitika puhul on see tõesti väga oluline, kuid selle eesmärgi saavutamisel on väga oluline, et äh, teadlik tarbija on ühtse siseturu keskmes asi on aga nii, et väga paljud äh, riiklikud tarbijaorganisatsioonid ei saa tegutseda tailel määral, kuivõrd neil puuduvad selleks rahalised vahendid. Nend oma riikides tegutsedes on nad seatud väga ebasoodsatesse tingimustesse. Neil puudub äh, võimalus avaldada mõju nõnda öelda Euroopa tasandil ja seega ei ole neil võimalus saavutada üleeuroopaliste ekspertiiside läbiviimist. kui me räägime tarbijate programmist, siis ma leian, et sellest tuleks ka lõpuks ometi rääkida, me ei saa enam olla rahul kujunenud olukorraga me muudkui aga räägime sellest, et tarbijakaitseorganisatsioon on vaja tugevdada, kui tarbijakaitseorganisatsioonide Eh, tegevuse jaoks on vaja luua raamistik, muuhulgas ka eh, siseriiklikul tasandil. me loodame, et parlament ja komisjon suudavad avaldada survet valitsustele selleks, et tarbijakaitseorganisatsioonide tegevust püütakse olematuks muuta. ja see ei aita tagada seda, et tarbijate huve vajalikul määral kaitstaks. suur aitäh! Kutin from the Slovenian suur aitäh, järgnevalt palun Sloveenia tarbijakaitseorganisatsiooni esindaja. suur tänu kutse eest siia. Äh, räägiksin edasi Kiie riikidest. Äh, meid endiselt äh, koheldakse kui uusi liikmesriike. tahaksin rääkida majanduslikust vaatenurgast ühisturu toimimisest. kahjuks kuuleme me tihti äh, et äh, paljud tegevused, äh, mis puudutavad tarbijate teavitamist, on liikmesriikide valitsuste pädevuses ja te olete juba pidev, püsivalt sellest olukorrast kuulnud, nii et ma ei taha seda kõike korrata, aga kui me räägime äh, tarbijate jõustamisest, mõjuvõimu suurendamisest ja usaldusväärsuse kasvust, siis on loomulikult teadlikkus väga oluline eeldus. päris paljudes riikides ja mitmetel juhtudel äh, on tarbijatel võimalik teha tead-, teadlikke otsuseid võrdleva testimise läbi. võrdlev toote testimine on väga hea selleks, et suurendada läbipaistvust, suurendada konkurentsivõimet, suurendada ka tarbijate valikut ja seepärast ma pöörduksin äh, infoühiskonna mm, peadirektoraadi poole, Sanko peadirektoraadi poole, et küsida, kas on võimalik äh, sellist toetusprogrammi sisse seada, mis võimaldaks äh, mitme asja koos toimimist, kus samal ajal on võimalik pädevusi arendada siseriiklike tarbekaitseorganisatsioonide hulgas Eh, ent toetada samal ajal ka eh, tootle, toodete võrdlevat testimist Euroopa tasandil, sellepärast et me oleme aeg-ajalt topeltstandarditest siin küll rääkinud, aga me ei ole samas eh, võimalik olnud neid ka tõeliselt faktidena näidata, välja arvatud mõned üksikud juhtumid. nii et kui me tahame, et tarbijad oleksid aktiivselt piiriüleselt, siis on meil vaja ka testidel põhinevat otsustust. suur aitäh, äh, Heidi Rändskem, palun järgnevalt Thank you um,. Commissioner Dali. suur tänu, volinik Dali ütles eelnevalt, kui oluline on liikmesriikide assotsiatsioonide tagasiside Euroopa Liidu poliitikatele ja siin ongi küsimus, et kuidas tarbijad näevad Euroopa Liidu poliitikaid üldisemalt. küsimus on siis äh, komisjonile, et kui mul on palju kogemust energeetika valdkonnas töötamisega ning me oleme toetanud äh, ka Sanko peadirektoraati selleks, et äh, liikmesriikide tarbijate sisend pannakse juba dokumentide ja eelnõude väljatöötamise protsessis äh, poliitika valdkondadesse. tahaksin küsida, et kuidas see on teistes poliitikavaldkondades peale energiapoliitika? me teame, et äh, Kodanike Foorumi viiekümnes aastapäev on kohe täitumas ja ma tahaksin küsida, kuidas on võimalik selliseid foorumeid äh, tõhustada selleks, et dialoog oleks äh, juba tarbijate ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel varases faasis olemas? suur aitäh ja järgnevalt ja viimasena on CEA esindaja suur aitäh, minu nimi on äh, Shorthall ja ma äh, äh, esindan Euroopa energiaettevõtteid energiavaldkonnas äh, on meil äh, iga-aastane foorum, Londoni foorum, tegemist on kodanike foorumiga, kus kodanikud saavad väljendada oma muret energiavaldkonnas. meil on Euroopa vastavad õigusaktid ning samuti kajastame me siseriiklikke energia äh, õigus, äh, õigusküsimusi. eelmisel aastal, eelmisel korral, kui äh, sellised õigusaktid avalikustati, siis oli meil foorum, praegu püüame me luua kahe tuhande kahekümnenda aasta visiooni, mida täpselt Euroopa energiaturg peaks tarbijatele tähendama me ei ütle inimestele, mida see peaks konkreetselt tegema, vaid me ehitame üles dialoogi, äh, kus osaleb ka Euroopa Komisjon ja sidusrühmade huvi äh, ja kaasamine on väga oluline meie jaoks, aga väga suur väljakutse on tegelikult see, kuidas üldse saada panust ja sisendit tavakodanikult äh, konkreetsetes liikmesriikides ja minu küsimus on härra Krekile, kuidas täpselt me saame tavakodaniku poole pöörduda kuidas teie valijaskond näiteks äh, panustab sellesse, et Euroopa Liidu poliitikaid äh, välja töötada? Äh, Londoni Foorumil oleme seda püüdnud ka teha, aga kuidas pidevalt tarbijaid kaasata, on küsimus. suur aitäh, nüüd on meil konkreetseid küsimusi päris mitu, kõigepealt pöördume siis Sanko peadirektoraadi poole ja siis vastavad teised panelistid. kõigepealt vastata Monique Oiesi küsimusele. tõsi on see, et äh, finantsvahendid on ainult osa tarbijakaitsepoliitikast, aga nii, nagu ma juba enne ütlesin, ja nagu volinikud ka ütlesid, meie oluline eesmärk on tagada, et äh, tarbijakaitsepoliitika tähendaks kõiki neid poliitikaid, mis ta-, Euroopa tarbijat äh, mõjutavad Äh, finantsallikaid siin on ja, ja erinevad peadirektoraadid äh, ka pühenduvad ennast sellele, et äh, tarbijakaitse küsimusi toetada. Mm. järgmine küsimus oli toodete testimise kohta. me teeme selliseid testimisi nii et meil on näiteks äh, ühised äh, tegevused äh, turujärelevalve osas, aga meie vahendid on loomulikult piiratud ja meil on võimalik sellist koordineeritud tegevust rahastada, aga igale liikmesriigi turule sisenemine ja, ja toodete testimine ei ole kindlasti Euroopa Komisjoni peamine ülesanne. edasi, tarbijate kaasamine mm, poliitika loomeprotsessidesse, nagu te ütlesite siis meie peadirektoraat püüab teha kõik, mis võimalik ja meie oleme ju tegelikult selleks ellu kutsutud, et tarbijakaitset ja tarbijaõigusi tugevdada, aga komisjon ka üldiselt peab konsultatsioone sidusrühmadega ja seda reeglit rakendatakse kõikides meie osakondades, aitäh suur aitäh, Paula, ja nüüd annaksin härra Gregile sõna vastuseks energia küsimustes. ma arvan, et väga suured tõkked on institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel ja see on tegelikult ükskõik millise ühisturuga seotud projekti taaskäivitamise aluseks, et tarbijad kaasataks. näiteks kui me tõime välja kakskümmend kodanike põhilist probleemi, siis me tegime seda sellepärast, et kasutu oli meie arust öelda, mida meie arvame, et mis neile muret valmistab, vaid me tahtsime tõesti nende sisendit äh, saada ja me ütlesime, et me peaksime pöörduma tarbija poole, kodaniku poole ja saama tema tagasiside ja me tegime seda väga äh, sihipärasel moel. ning osaliselt sellele küsimusele vastates me peame ütlema, et komisjon peab tegema Äh, midagi sarnasel moel nagu meie, kui me need kakskümmend probleempunkti välja selgitasime, nad peavad minema konkreetselt äh, erinevate meediakanaliteni, konkreetsete tarbijateni, saama nende tagasiside ning äh, komisjonina analüüsima selle tagasiside tulemused ja, ja tegema sellisest vastavad järeldused. Mm, see on esimene asi ja teine asi on see, et komisjon peab tõepoolest mõtlema äh, sellele, et tarbijad ja VKE-d peavad olema väga oluline osa nende poliitikatest. kui me kogu oma õigusloome protsessides seda põhe, põhimõtet rakendame, siis oleks see väga suur samm edasi, et kõiki neid probleeme lahendada. suur tänu! Äh, Monique, üks minut äh, teile ja siis Gerardile ka üks minut. edasi, aitäh! ma arvan, et Londoni Energiafoorum on väga hea äh, edulugu, sellepärast et alguses oli tegemist iga-aastase äh, üritusega, kuhu tarbijakaitseorganisatsioone kutsuti lihtsalt sellepärast, et neid oli kena kutsuda, aga nüüd on tõepoolest protsessid toimima hakanud, äh, energia peadirektoraat ja San-, Sanko peadirektoraat on väga olulist tööd teinud, esindajad on seal olemas ning meil on tarbijakaitseorganisatsioonidega pidev dialoog kogu aasta vältel, mitte ainult ühekordselt, nii et tundub, et äh, energiapoliitika ja energiasektori osas on kindlasti tarbija äh, panus olemas äh, ja kõikide poliitikate osas peaks see nii olema, mis Euroopa tasandil vastu võetakse. mul on veel natuke aega, tahaksin öelda, et tarbijate poole pöördumine on väga raske, see on meie igapäevane töö, väga raske on inimesi mobiliseerida ja küsida nende käest tehniliste aspektide kohta ja see väga hästi ei tööta aitäh ja Gerard, teil on sõna. ma arvan, et äh, kommunikatsioon on ülioluline äh, Euroopa Liidu tasandil me ei suuda väga hästi tarbijatele teada anda, äh, mida me teeme ja kuidas, mis hüvesid nad sellest saavad, rändlustasud on siin hea näide, aga üldiselt ma arvan, et me väga head tööd selles osas ei tee äh, ja me peaksime seda kindlasti parendada, parendama, sellepärast et äh, siis saab tarbija ka ühisturust mm, tõelise kasu ja me tegeleme tegelikult tarbijate ja kodanike igapäevaelu küsimustega, liikmesriigid eh, peavad sellest samuti hoolikalt seisma. internet eh, tõepoolest paneb tarbija kesksemasse positsiooni ja me saame üksikutelt tarbijatelt pidevaid kaebusi, miks nad ei saa teatud internetiteenuseid, miks näiteks ei saa e-raamatuid, saksa e-raamatuid laadida alla Hispaanias ja nii edasi, need on väga konkreetsed küsimused, mis pinnale kerkivad. kõiki neid probleeme tuleb põhjalikumalt analüüsida ja siis nendega tegeleda ja seetõttu on mul hea meel, et see kakskümmend peamist probleemi on välja selgitatud, aga kindlasti on vaja ka lahendusi nendele probleemidele, mis on olemas aga selleks on vaja ka olulist poliitilist tas-, ta-, mm, survet ja tahet. suur aitäh, Gerard, ja härra Mendes saab sõna veel lõpetuseks. suur tänu, mul on äh, lühike, lihtne küsimus, minu küsimused on alati äh, lihtsad. selleks, et äh, kommunikatsiooni lihtsustada ja tarbijatele antavat infot lihtsustada, minu nägemuses on tarbijad kõik võrdsed Euroopa kodanikud miks me siis direktiividele keskendume ja mitte regulatsioonidele, äh, määrustele siin, sellepärast et rändlustasud on näiteks väga hea näide kõige edukamast algatusest, äh, mis äh, siin on ette võetud. liikmesriigid kasutavad direktiive selleks, et protektsionismi laiendada ja see viib tarbijad segadusse. kui me tahame võrdselt tarbijaid äh, kohe, kohelda, siis on vaja keskenduda rohkem määrustele ja küsimus on, miks me seda ei tee. Paula. Paula. jah, nagu ma juba ütlesin, siis äh, kus vaja, siis äh, me reguleerime, kindlasti seda, sellega ei saa üle pingutada, aga kui me näeme, et on konkreetsed probleemid, siis me sekkume äh, loomulikult tasakaalustatud määrusega. Äh, ma arvan, et ma peaksin kokku võtma, ütleb paneeli juhataja, selle arutelu, mis oli väga vastuoluline äh, ma sain aru, et kõik kõnelejad tahtsid laiahõlmalist lähenemist, ka sellel sessioonil kerkisid samad küsimused nagu eelmistel paneelidelgi. Äh, tarbija huvides on vaja holistlikku lähenemist, ükskõik, kas me räägime siin õiguskaitsest, äh, harimisest, teavitamisest, ähm, äh, see kõik peaks olema teadvustatud tarbijate enda poolt, millised on nende tugevused, teadmised, kognitiivsed piirangud ja nii edasi. Sanko peadirektoraadis tehtud töö jooksul viisime me läbi uuringu Äh, inimeste oskustest ja ma olen kindel, et need inimesed, kes täna siia on kogunenud, on suurema äh, oskuste ja teadmiste baasiga kui need keskmised inimesed, kelle jaoks me neid poliitikaid suuname. nii et me peame kindlasti pidama silmas ka teistsugust tarbijat kui see, kes täna siin saalis istub ja meil on vaja üldine arusaam saavutada inimeste kognitiivsetest piirangutest, oskustest, teadmistest ja siis on võimalik kõikehõlmuma holistliku poliitikaga välja tulla, kus on ka interneti aspektid ja tarbija esindamine, tarbija teadmised äh, sees. Uh, suur tänu, David, et ähm meiega liitusid ja, ja ootame põnevusega sinuga koostööd ka sinu uues äh, rollis ja kindlasti äh, ka Ühtse Teadusuuringute Keskus, nagu ka Sanko, võtab äh, need üldised uuringud ähm, arvesse. järgmine paneel, viimane paneel, kõnelejate nimekiri on sulgenud, sellepärast et sulgunud, sest et aega meil ei ole, me peame täpselt kell kaksteist kolmkümmend lõpetama. ja esimees tänab juba ette tõlke toetuse eest ja et ma paluksin, et äh, ka võib-olla kõnelejad natukene aeglasemalt kõneleksid, sest et tõlgid ei jõua järele joosta. aga viimase paneeli juhatajana tahaksin ma siinkohal tervitada eriti soojalt äh, Nata-, Natalii Homombonot, kes on ähm, konkurentsipoliitika, tarbijakaitse ja pettuste ohjamise osakonna peadirektor Prantsuse Majandus- ja Rakendusministeeriumist ja minu meelest tarbijaküsimuste seostamine konkurentsipoliitikaga on, on juba seostatud, nii et äh, tere tulemast teile ja, ja sõna nüüd teil. suur tänu, härra esimees ma üritan äh, teie soovitust järgida ja räägin mõõdukalt, aga ei taha liiga palju siis äh, võtta kõneaega endale. see viimane äh, paneel keskendub äh, seadusandluse jõustamisele ja vaidluste lahendamisele ja need on väga olulised osad tarbijapoliitikast, nagu ütles volinik Talli ja, ja seda kahe pärast, kahel otseselt sellepärast, et kõigepealt tuleb rakendada ju Euroopa seadusandlus ja teiseks lihtsustada tarbijate juurdepääsu ähm, vaidluse lahendamise erinevatele meetoditele, kui vaidlused peaksid tekkima nagu volinik Dali täna hommikul ütles, ei piisa ainult sellest, et äh, et seadusandlusega ehitatakse suurepärane ähm, esisein äh, majale, vaja on ka ülejäänud hoonet, äh, oluline on see, et nendest, sellest seadusandlusest peetakse kinni ja et tarbija oma õiguseid taga nõuab. see on olnud siis äh, ka minu osakonna peamine töö eesmärk ja loomulikult on see mulle südamelähedane teema, ma nimelt olen veendunud selles, et tarbijapoliitika tõhusus sõltub otseselt sellest, kas seadusandlusest kõik inimesed saavad õigesti aru, tooksin ühe näite. terve aasta jooksul meie territooriumil tööt-, on töötanud kaks tuhat viissada ametnikku selleks, et kontrollida seadusandluse rakendamist me oleme peamised usalduse tekitajad tarbijate seas, see on väga oluline nende jaoks, aga et me läheksime kaugemale nagu lihtsatest kontrollidest ja jõuaksime sellele ühisturu tasandile, mida me kõik ju nii väga soovime. täna oleme kuulnud väga palju sellest, kuidas seda seadusandlust on rakendatud, nii siseriiklikul tasandil kui ka ühenduse tasandil ja et kuidas siseriiklikud asendused omavahel koostööd teevad, milline on olnud ähm, ka mm, Euroopa tarbijaorganisatsioonide roll, äh, et tarbija võiks olla kindel, et kui ta ostab äh, oma koduriigi territooriumil äh, toote või teenuse, siis on see oht ohutu, Äh, lisaks sellele teavituskampaaniad liikmesriikides. lisaks sellele ka Euroopa Tarbijate Õiguste Keskus ning lisaks sellele menetlused, mis on vastu võetud äh, seoses äh, alternatiivsete vaidluste lahendamise süsteemidega ning äh, loomulikult mitte ükski tarbija niisama lihtsalt seda teed ei vali ja seega on väga oluline, et, äh, et meil oleks tõeliselt tõhusad äh, meetodid vaidlused lahendada kohtuväliselt. me rääkisime nendest erinevatest küsimusest, seadusandluse tõhususest, nendest vahenditest, mis on tarbijatel kohtuväliseks vaidluste lahendamiseks ja nüüd siis saab sõna kolm kõnelejat, kõigepealt proua Roosa Tuun, kes on Euroopa Parlamendi saadik, IMCO komisjoni liige, proua Tuun on siseturu edetabeli raportöör olnud, see raport avaldati jaanuaris kaks tuhat kümme, puudutab see siis online lahendussüsteemi proua Edith Appelmans, kes on Euroopa äh, Tarbijate Nõukogu Belgia esindusest. ta on seda teinud juba üle kümne aasta, nii et väga suured kogemused ning härra Henrik Öö, kes on äh, Taani tarbija õiguste ombudsman ja on oma ametis olnud natukene üle viie aasta, varem seda on ta töötanud äh, Justiitsministeeriumis Taanis ja kes räägib meile siis oma kogemustest äh, praeguste seadusandlike äh, vahendite rakendamisest ja et kuidas neid võib-olla saaks veelgi tõhusamaks muuta. kui lubate, annaksingi kohe sõna üle proua Tuunile. ma tuletaksin meelde meie kõnelejatele, et üritage lepitada kaks suhteliselt lepitamatut eesmärki. selleks, et äh, mitte ära näpistada liiga palju aega debati ajast, piirduge palun kolme minutiga ja teisalt äh, siis üritage äh, rääkida sellises tempos, et teid oleks võimalik ka tõlkida ja ehk teisisõnu, ärge vuristage liiga kiiresti. proua Tuun, suur tänu, härra ja proua esimees täna öeldi siin välja, et äh, tarbijad ei pöördu kohtu poole, sest sellel ei ole mingisugust mõtet. ja kõneleja ütleb, et lähen nüüd üle poola keelele. jah, ja nii see asi on. ma olen tänulik selle lause eest. sest nii need asjad just ongi. tavaelus, mitte ainult äh, virtuaalses ruumis asi on ju selles, et tarbijad ei armasta osta piiriüleselt, sest nad on ebakindlad. keele tõttu, eeskirjade paljususe tõttu ja seetõttu, et nad on lihtsalt nõutud. selliste sündmustega on neil juba mõningaid kogemusi ja nüüd tekib ju küsimus, mida, kuidas meie toimime, jah, me ostame äh, veebipõhiselt lennukipileteid või rongipileteid. meil on reisijate õigused, kuid siis ühtäkki selgub, et lennuk ei lenda, meil on pilet käes ja me ei teagi, mida teha ja keegi meid ei aita ja me, me ise peame aga sellest olukorrast välja tulema kui me selle eh, veebipõhiste ostumüügiluste teemaga rohkem tegelda, siis ilmneb, et konkreetsed olukorrad nõuavad konkreetseid lahendusi. kuidas ikkagi võimaldada Euroopa ettevõtjatel ja kodanikel kogu ühtse turu raames tegutseda? ja eh, mida me peaksime kui Euroopa Liit astuma, milliseid samme astuma selleks, et see oleks võimalik. ja need sammud ei pruugi olla korraga väga suured, piisab, kui me liigume edasi samm-sammult. see aitab meil luua üle-euroopalist identiteeti, kuid selleks, et niisugust identiteeti luua, peame me äh, peame looma võimaluse väikeste sammude kaudu äh, läbipaistvalt ära tunda, kuidas asjad toimivad. millised on reeglid ja kuidas neist tuleks aru saada, sellepärast äh, kui me räägime veebipõhiste äh, vaidluste kahjude hüvitamisest, siis minu arvates peaksid need võimalused olema kodanikule hästi kättesaadavad, see kõik peaks toimima. see loodav portaal peaks kõigepealt ühelt poolt toetama ja äh, teiselt poolt kaasa aitama sellele, et inimesed veebipõhiselt piiriüleselt äh, ostleksid. see portaal peab tagama neile selleks vajaliku teabe. tarbijale peab olema esitatud teave selgesõnaline, ühemõtteline ja arusaadav ja ma juba hakkan lõpetama, ütleb äh, proua esineja. ja üks moment, millel tahaksin veel peatuda. kas meil on vaja üksiklahendusi vaidlusaluste küsimuste kohta. võib-olla me peaksime leidma äh, piiriüleste kahjunõuete vaidluste lahendamiseks ühtse, põhimõtteliselt ühtse lahenduse. Ehm, peame välja selgitama, millised võimalused on alternatiivsete vaidlusküsimuste lahendamise teed ja võimalused. võib-olla me tuleme selle teema juurde ka arutelu käigus tagasi, siin nii palju tahtsin aga siinkohal öelda sissejuhatuseks. aitäh! suur tänu, järgmisena kolm minutit, proua Appelmans. suur tänu suur tänu, et kutsusite äh, rääkima ka Euroopa Tarbijate Nõukogust. meie töö, nagu te teate, on tohutu, aga üritan äh, selle kuidagi kokku suruda kolmeminutisse. Äh, tarbijad, kes on silmitsi piiriülese vaidlusega, võivad pöörduda oma koduriigis meie nõukogu esindusse et tema kaebust analüüsitakse ja kui leitakse, et kaebusel on alust, jagatakse see siis kaupleja koduriigi tarbijate nõukoguga. see tarbijanõukogu võtab kauplejaga ühendust ja üritatakse leida sõbralik lahendus, nii et see on põhimõtteliselt see, mis on meie töö ülesandeks ehk teisisõnu, me loome silla tarbija ja kaupleja vahel, ürit-, ületame keelte ja kultuuride erinevused ja seadusandluse lõhed kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esitati meile üle kolmekümne tuhande äh, taotluse ja üle kolme, ja üle kolmeteist tuhande äh, infonõude. see on kolmkümmend protsenti rohkem kui äh, meie algusaastatel, kui me hakkasime komisjoni IT vahenditesse andmeid sisestama neljakümne protsendi puhul leiti sõbralik lahendus, kolmteist protsenti äh, lahendati siis kas kohtuinstantsides või kohtuväliste, kohtuväliselt äh, neljakümne kuue protsendi puhul ei leitud lahendust kui müüja äh, keeldub äh, vaidlust lahendamast, kuigi seadusandluses on selleks õigus, on meie nõukogu äh, hambutu ja, ja lahenduseks on siis ainult mõni kohtuväline instants, kui see on olemas, aga tihti seda ei ole olemas. kui sellist vahenduskoda olemas ei ole, siis me võime alustada Euroopa väikenõuete menetluse, kuid kogemus on näidanud seda, et enamus tarbijaid hoidub kõrvale sellistest kohtu äh, menetlustest. teinekord vahekodadest on abi. me toetame ka Euroopa Komisjoni direktiivi online-lahendussüsteemide ja vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemi osas tänu äh, seadusandluse järelevalveorganitele on äh, tarbijakaitse tagatud kõrgemal tasandil, kuid meie nõukogu kutsub üles äh, ka riiklike jõustamisorganite töö jälgimise Euroopa institutsioonide poolt täiesti selge on see, et meie Tarbijate Nõukogu võrgustik mängib olulist rolli, me oleme tarbijale lähedal seisvad, me teavitame tarbijaid nende õigustest ning üritame aidata neil lahendada vaidlused. see panustab oluliselt ka ühisturu ülesehitamisse, mille puhul vaidluste lahendamine on väga oluline osa. ja tänu komisjoni IT äh, andmebaasidele on äh, nüüd meie tööd kindlasti lihtsam teha, suur tänu! suur tänu, proua Appelmans äh,, härra Henrik Öö. suur tänu äh,, mul on mõned slaidid ka üks moment, tuleme selle esimese slaidi juurde tagasi või kus see nüüd oligi, vot siin räägin natukene jõustamisest ja nagu volinik Reding ütles, et tarbijate usaldus on väga oluline, kuid ärgem unustagem minu meelest ka seda, vähemalt äh, on elu näidanud seda, et elu on äh, seadust eiravate ettevõtete jaoks praegu liiga lihtne ja ausalt öeldes see pole selle ettevõtte jaoks küll õiglane, kes hoolitseb oma maine ja oma tootemärgi eest ja kes reeglitest kinni peab, nii et minu meelest Euroopa tasandil me peaksime piiriülest jõustamist küll ähm, parandama. räägin paari sõnaga sellest, kuidas koherentsuse puudumine seadusandluses äh, meid mõjutab, kus on vaja suuremat harmoneeritust ja tõestan seda, et mõned reeglid on iganenud äh, ja viimane dokument puudutab Euroopa Parlamendi tegevust kui me vaatame paremale poole, siis tarbijal on tegelikult üksik kodanikke õiguseid üsna palju. ta võib Rooma üksseadusandlusele toetuda, ehk teisisõnu võib siseriiklikke seadusandlusi kasutada, võib minna ka kohtusse ja kasutada väikenõuete menetlust, aga hoian veel hinge kinni ja ootan, et keegi seda teeks, isegi juurateadlased pöörduvad minu poole selgitusteks ja tulemuseks on see, et üksikisikud härgmaiseid äh, ettevõtteid oma koduriigis kohtusse ei vii, võtavad pigem äh, ühendust pressiga või pöörduvad äh, tarbijakaitse ombudsmani poole. meie üritame siis omalt poolt kaupleja koduriigis taolistel juhtudel seadusandlust parendada CPC määrus puudutab päritolu, rajaneb päritoluriigi põhimõttel ehk teisisõnu peab kasutama kaupleja põhi, päritoluriigi siseriiklikku õiglust. probleem on selles, et harmoneeritud ei ole see piirkond, näiteks kompensatsioonide, hüvitiste süsteem ei ole harmoneeritud, me ei saa taotleda hüvitist lisaks sellele väga paljudes piirkondades on harmoneeritus väga miinimumini viidud. see tähendab seda, et kaitsetase on ka erinev äh, erinevates piirkondades ja seda on väga raske jõustada lihtsalt kauplemisseadustiku kohaselt. mina teeksin kaks ettepanekut olukorra parandamiseks. kõigepealt on meil vaja suuremat harmoneeritust ja osades valdkondades on vaja täisharmoneeritust vastu on võetud äh, tarbija õiguste direktiiv, mis näeb ette äh, kohustuslikud äh, meetmed ja lepingust lahtiütlemise õiguse, aga meil on vaja ka hüvitiste osas seda. ja ühtlasi on meil vaja ka ebaõiglase äritava direktiivi panna sisse nõua, nõue, nõue et äh, tarbija peab olema kaitstud. lubage mul tuua, tulla selle tööprogrammi juurde, suur tänu. ma teen väga lühidalt, ma tõin siin välja mõned asjadest, mis minu meelest tuleb ära teha. ja lisaks sellele, mida ma olen juba öelnud, arvan ma, et meil on vaja ühtseid reegleid äh, ka äh, Äh, petturite nimede avalikustamiseks, ka selles osas ei ole reeglid ähm, ühtlased ja väga raske on seega meil hoiatada tarbijaid ettevõtete eest, kes reeglitest kinni ei pea. rohkem harmoneeritust, ühtine klausel, mis paneb kohustuse kõikidele kauplejatele hoida kinni äh, Äh, Rooma üks äh, riigi seadusandlusest ja viimane punkt, mida ma tahaksin öelda, on mõned reeglid, mis on äh, ajast ja arust. me oleme praegu koostamas suunist sotsiaalse meedia kohta, näiteks Facebook. kui me vaatame kahe tuhande teise aasta määrust, siis definitsioon on siin, et sõnumite saatmisest, aga enam tehniliselt sõnumite saatmisega tegemist ei ole, sotsiaalse võrgustiku, sotsiaalses võrgustikus me saame sõnumeid. selleks, et tarbijaid kaitsta, peab seega vaatama neid reegleid ka sellest vaatevinklist, need on kaksteist aastat vanad, äh, aga internet kaksteist aastat tagasi oli hoopis teist nägu ja tegu, kui see on praegu, see on väga-väga oluline äh, seda muuta ja ma vabandan, et ma läksin kergelt üle aja. suur tänu! kõigepealt äh, lisainfot ja võib-olla see on natukene kurbust äh, tekitav, äh, kui me ei taha liiga palju üle aja minna. siis mitte kõik ei saa sõna. ma tahaks tuleksin siinkohal öelda, et äh, IMCO komisjon äh, teeb tööd iga päev, ühisturu ülesehitamine on väga raske, sellega ei tegele mitte ainult parlament ja IMCO, vaid ka komisjon ja, ja terve rida teisi toetavaid organisatsioone äh, ja, ja väga palju on ära tehtud ka vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemi väljakujundamiseks või online lahendussüsteemide jaoks. see, et regulaarselt vaadatakse üle seadusandliku kogu, viitab ka sellele, et tööd tehakse palju ja me üritame kindlasti siseriiklike järelevalveasutuste pädevusi suurendada selleks, et tarbijate õigused oleks kaitstud väga paljud võrgustikud, koostöövõrgustikud ja kontrolliasutused, nendega ollakse pidevalt ühenduses. kuid küsimus siin on, toodi täna välja väga palju selliseid valdkondi, kus, kus äh, võib-olla peaks koostööd rohkem tegema nende erinevate huvigruppide vahel. Paolo Testori, palun. ma tahaksin tänada Malcolmi ja tahaksin tänada kõiki osalejaid, sest et tänane arutelu äh, näitlikustas seda, kui palju meil ikkagi veel on vaja ära teha tarbijakaitse valdkonnas. minu volinik äh, ja komisjoni asepresident on vägagi panustanud sellele, me tahame näidata sellele, et komisjon võtab, äh, näidata seda, et komisjon võtab väga tõsiselt äh, tarbijakaitse teemat. tarbijad on meie jaoks väga-väga olulised ühiskonna osad siseturul. suurepärane. lubage mulle tänada Natali äh, Homobonot äh,, Rosetuuni, proua Appelmansi äh,, suur tänu äh, ka proua Testorile ja Lübali, kes pidi lahkuma, meie programm täna oli tohutult ambitsioonikas. ma tahaksin eraldi tänada meie suulise tõlkemeeskonda, ütleb härra esimees, ja ma vabandan, et me olime nii sõnaohtrad äh, aga järgmine kord üritame ennast siis parandada. suur tänu kõigile, et osalesite. mul on hea meel, et üsna mitu inimest sai sõna ka äh, meie publiku seast, väga paljud tarbijate organisatsioonide esindajad äh, ja minu meelest äh, ma tahan ja minu meelest on kindlasti hea moment praegu tänada kogu minu komisjoni liikmete nimel ja komisjoni nimel tervitada Peoki tema viiekümnenda aastapäeva puhul Ähm, Monique äh, ja nagu ka Paolo Sartori ähm, me osalesime tarbijapoliitika poli-, tarbijapoliitika tuleviku töögrupis alles hiljuti koos ja minu meelest on see väga-väga huvitav ja kindlasti suur panus tarbijapoliitikale ja mul on väga hea meel, et äh, meil on selliseid paralleelseid üritusi, saame koondada teie mõtted, äh, mõtted, mis esitati siin, minu komisjoni raport, mis on juba esitatud ja me oleme kindlasti toetanud seda, et tarbijad, tarbijakaitsepoliitika tõuseks prioriteediks. ja veel üks asi, praegu äh, vaatab meie komisjon üle tarbijaprogrammi, selle sisu ja eelarvet ja me oleme juba viidanud sellele, et see on äh, tarbijakaitsepoliitika agendaga natukene mm, sammust väljas ja äh, me peame eelarve kaalutlustel selle programmi heaks kiitma, aga päris rahul me sellega ei ole. ja oleme seda ka öelnud. ja jääbki mul siis üle nüüd ainult tänada komisjoni meeskonda, suur tänu meie äh, parlamendikomisjoni meeskonda, Bianco ja Panos, nagu te näete, on äh, siin kibedat tööd teinud äh, teie nimesid üles kirjutades. palun äh, saatke kindlasti komisjoni oma seisukohad edasi, kui te neid peaks tekkima. ega komisjon ei olnud täna siin selleks, et mingisugust lõppdokumenti tutvustada, see töö on alles äh, Äh, käigus ja juba täna on väga palju huvitavat siin kuulda olnud ja, ja ma rõhutaksin eriti seda, et konkurentsi ja konkurentsipoliitika seostamine tarbijakaitsepoliitikaga on, on tõusmas järjest rohkem ja rohkem esile. eriti sellepärast, et äh, e-kaubandus äh, kujutab endast uusi probleeme. volinik Gröös kes selle projektiga on ka tööd teinud, ütles oma hiljutises teatises digitaalühisturus, ka seda, et näiteks ähm, äh, kaubamärgiga kaupade leviku puhul on konkurentsipoliitika aspektid äh, väga olulised, nii et tööpõli meie ees on lai kõigi jaoks, äh, aga me oleme suutnud minu meelest üles ehitada päris hea platvormi, mis põhineb kogemustel ja teadmistel, teeme ka omavahel koostööd ja me kõik panustame selle poliitika kujundamisesse ja ma tänan kõiki minu personaliliikmeid, kes selle tööga on tegelenud ja nüüd ma siis äh, tahaksin tänada kõiki kõnelejaid äh,, soovin kõigile head isu lõuna ajal ja kena pärastlõunat, suur tänu, et tulite, suur tänu ka meie kuulajatele internetis, kes on niimoodi äh, kaugkuulajad olnud, aitäh!